Liebe Kolleginnen und Kollegen. lugupeetud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. tervitan siin väga südamlikult transpordi ja kosmosepoliitika voliniku kandidaadi Maros Šefčovitši. palju edu talle tänasel kuulamisel. meenutan teile, et selle kuulamise eesmärk on vastavalt meie kodukorrale, et parlamendil oleks võimalus hinnata volikukandidaate vastavalt nende üldisele pädevusele, Euroopale pühendumisele ja isiklikule sõltumatusele. lisaks äh, hinnatakse ka nende teadmisi kavandatud vastutusalal ning nende suhtlemisoskust. tuletan teile ka meelde, et meie kuulamisel võtavad osa ITRE komisjoni äh, liikmed, et esitada küsimusi transpordi- ja kosmosepoliitika voliniku kandidaadile. ITRE komisjon on kaasatud äh, komisjon. meenutan ka, et härra Šefčovitš on juba vastanud kirjalikele küsimustele ja need vastused on äh, saadetud äh, liikmetele saadikutele kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. suur tänu härra voliniku kandidaadile nende vastuste eest. enne kui jätkame mõned äh, märkused äh, veel tänase menetluse kohta. meie kuulamine toimub niinimetatud ping-pongi süsteemis ehk äh, küsimustele järgnevad kohe vastused, ette nähtud on kaks vooru, küsimuste vooru. esimene küsimuste voor on koordinaatoritele ja see on jagatud viieminutilisteks osadeks. teine voor, mis on mõeldud kõigile saadikutele, on jagatud kolme äh, osalisteks, kol-, kolmeminutilisteks osadeks. palun pidage meeles, et aeg on piiratud, aega mõõdetakse ja te näete teile jäänud kõneaega ekraanidel. kui te kõne eest kinni ei pea, siis katkestan teid ja see käib ka volikogu kandidaadi kohta, nii et palun teil pidada kinni kõne eest. esimeses voorus annan koordinaatoritele viis minutit kõneaega, neil on aega esitada kõige rohkem kaheminutiline küsimus ja seejärel palume volinikukandidaadil kohe vastata, tema vastamise aeg ei ole rohkem kui kolm minutit. palun pidage meeles, et mida kauem kestab teie küsimus, seda lühemaks jääb vastus, nii et äh, me teame, et äh, et äh, on hea ennast väljendada lühidalt, nii et palun seda teha. pärast äh, seda on võimalik esitada lisaküsimus ja see lisaküsimus peaks käsitlema igal juhul teemat, äh, mille kohta käis juba esimene küsimus. palun mitte avada uut äh, teemat, kui te seda siiski peaks kui te seda siiski peaksite tegema, siis on mul õigus teid katkestada. teises voorus on saadikutel kolm minutit äh, iga küsimuse ja vastuse jaoks, palun äh, pidage ka siin meeles, et mida lühem on teie küsimus, seda rohkem on volinikukandidaadil aega teie küsimusele vastata. teises voorus on lisaküsimus lubatud ainult siis, kui kolmest minutist on järel veel vähemalt üks minut. lõpetuseks tahan öelda veel, et meil on suuline tõlge kõigis Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, nii et kõik kõnelejad saavad pöörduda voliniku kandi-, volinikukandidaadi poole oma keeles ja muidugi on temal võimalus ka oma emakeeles vastata. kuid palun mõelge ka tõlkidele, ütleb kõneleja, palun ärge rääkige liiga kiiresti, et oleks võimalik ka kõik öeldu ära tõlkida kogu kuulamist kantakse üles parlamendi veebilehel, seda on võimalik järel vaadata, Twitteris on võimalik meid jälgida äh, märksõna all äh, EP Hearing kaks tuhat neliteist. nüüd veel mõned praktilised märkused pärast kuulamise lõppu pärast küsimuste vooru lõppu on volinikukandidaadil võimalik veel maksimaalselt viis minutit kasutada lõppsõnaks. aga nüüd, härra Šefčovitš, me ootame huviga mm, teie sõnavõttu eh, Euroopa Liidu transpordi ja kosmosepoliitika kohta. Teil on sõna. Danke sehr, sehr geehrte Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen. suur tänu, härra esimees lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, austatud daamid ja härrad, härra esimees, kui me esimest korda kohtusime, siis selgitasite te mulle, kui oluline on teie jaoks kestlik Euroopa transpordisüsteem. ja te rääkisite ka oma pühendumisest äh, niinimetatud Euroopa jalgrattateele raudne eesriie sellel kohtumisel härra Krammeriga sai mulle selgeks, milline meie ühine minevik. me mõlemad elasime raudse eesriide varjus, härra esimees Berliinis ja mina Bratislavas. Euroopa toonane äh, lõhenemine või äh, või jagunemine, seda on tänapäeval äh, raske enam ette kujutada. kahekümne viie aasta jooksul on toimunud täielik muutus. ja kõige tugevamalt äh, avaldus Euroopa lähenemine äh, raudse eesriide taga ilmselt ka transpordisüsteemis. ma tahan seda muuta äh, ja seda Euroopa üleste transpordivõrgustiku arengu kaudu. lugupeetud esimees, austatud saadikud, nagu teie, eh, nii kandideerisin ka mina Euroopa Parlamenti, mind valiti ja nagu ka teie, nagu, nagu ka teie, olen ma teadlik, millised Euroopa poliitika valdkonnad on teile eriti olulised. kodanikud on mulle kinnitanud, et liiklus ja hea transpordisüsteem on nende jaoks väga olulised. Euroopa Parlament on ette näinud eelarvevahendite kolmekordistamise, et välja ehitada Euroopa transpordivõrgustik ja see on kõige parem märk meie lähedusest kodanikele. härra esimees, daamid ja härrad transpordi mobiilsus on Euroopa integratsiooni keskmes ja ma arvan, et äh, kahekümne esimese sajandi Euroopa on ära teeninud äh, maailmaklassi transpordisüsteemi, kui me tahame jääda maailma liidriteks keskkonnasõbraliku, ohutu ja kaasaegse transpordi, mobiilsuse ja logistika osas, ehk teisisõnu, kui me tahame, et see jääks meie ühiskondade jätkusuutlikuks selgrooks majanduskasv ja korralike ähm, usaldusväärsete äh, väärikate töökohtade loomine on äh, number üks prioriteet Junckeri komisjonis ja ma arvan, et meie ühised jõupingutused transpordivaldkonnas ja kosmosepoliitika valdkonnas võivad oluliselt panustada selle eesmärgi saavutamisesse. ma tahan öö, äh, suure innuga te, öö, omalt poolt panustada öö, sellesse kavva ja võtan kohustuse, nii nagu võttis ka äh, valitud president Juncker äh, kolmesaja miljardi euro suuruse investeerimispaketi osas. me peame võtma äh, innovatiivse lähenemise, et finantsvõimendus tagada juba kasutatud Euroopa vahenditele. meil on vaja korralikke projekte, meil on vaja koostööd Euroopa Investeerimispanga, investeerimispangaga, peame kaasama erasektori selleks, et tuua välja Euroopa sellest kriisist ja et anda Euroopale maailmaklassi infrastruktuur, mida tal on kahekümne esimesel sajandil vaja ja loomulikult äh, peab selleks meil olema väga selge visioon. mitte selleks, et valmistada Euroopa ette äh, selleks, mida on vaja täna, vaid et valmistada Euroopa selleks ette, mis on tulemas, mida on meil vaja kümne, kahekümne, kolmekümne aasta pärast. ja see tähendab seda, et me peame kasutama nutikaid transpordisüsteeme. me peame te tööd tegema täies mahus intermodaalsete integreeritud võrkude suunas, mille aluseks on äh, uued satelliit- ja digitaaltehnoloogiad. meil on vaja teenuseid ja tooteid, mis annavad Euroopa kodanikele ja ettevõtetele võimaluse valida säästlike transpordivalikute vahel, millele neil on juurdepääs äh, lihtsalt nutitelefonis nupule vajutades. seitsekümmend protsenti Euroopa kodanikust elavad linnades ja transport järjest rohkem ja rohkem mõjutab nende elukvaliteeti liiguvad nad ringi siis kas jalgsi, rattal, autos või bussiga ja sellepärast on meil vaja sellist transpordisüsteemi, mille aluseks on kõige novaatorlikumad lahendused. see annab Euroopale tagasi meie konkurentsivõime, see, see loob nii-öelda kuulid, lahedad töökohad noortele inimestele ja annab stabiilsuse üheksateist, üheteistkümnele miljonile pühendunud transporditöölisele kes juba täna töötavad selles sektoris ja kindlasti on meil vaja kõige kõrgemaid ohutus- ja turvalisusstandardeid. kuidas seda visiooni täita, kust pihta hakata, võite küsida? ma viitaksin siin TEN-T võrkudele, millele ma juba varem viitasin ja ma kinnitan teile, et kui te minu kandidatuuri heaks kiidate, kavatsen ma teha öö, selle nimel kindlasti tööd nende projektide rakendamiseks. ma kavatsen seda öö, kasutada kõikide korride puhul selleks, et tulla välja pudelikaeladest ja ma kavatsen kasutada reeglit kasuta või me võtame ära, selleks et liikmesriigid oleksid väga-väga motiveeritud ja selleks, et elustada neid võrgustikke, tuleb alustada tööd juba nende ettepanekutega, mis on ära otsustatud, neljas raudteepakett ja ühtne Euroopa taevas on programmid, mille puhul on edasiminek kindlasti võimalik ma tahaksin teile kinnitada, et ma tea, olen täiesti kursis sellega, äh, mis äh, nende teemadega kaasnevad sotsiaalsed küsimused ja mured on olnud. minu ettepanek äh, on see, et me peame läbi tööturu osapoolte vahelise dialoogi nendele probleemidele lähenema. me peame koostööd tegema tööturu osapooltega ja, ja kaasajastama meie transpordisüsteemi, mitte sotsiaalstandardites tegema järeleandmisi enamuse Euroopa positiivseid äh, arenguid transpordisektoris äh, ei oleks olnud võimalik, kui Euroopa Liit ei oleks äh, surunud läbi kõrgetasemelisi reisijate õiguseid. näiteks mitte kusagil mujal ei ole reisijad nii kaitstud reisi tühistamise või marsruudi muutmise eest. me peame tagama selle, et meie raudteesektor oleks integreeritud ja me peame killustamisest, mis piiriülesel tasandil praegu valitseb, üle saama, me peame sellised signaleerimissüsteemid nagu RTMS käivitama, need on juba välja kujundatud, neid tuleb neid kasutada. me peame kasutama Euroopa Raudteeametit selleks, et eemaldada kakskümmend kuus tuhat erinevat siseriiklikku reeglit, mis praegu blokeerivad selle sektori arengut ja et me saaksime kasutada selliseid ühtseid ettevõtmisi nagu Shift to Rail äh, programme, mis on äh, tuleviku koostalitusvõime jaoks äärmiselt olulised, me peame koostööd tegema selleks, et meie ähm, transpordisüsteem oleks usaldusväärne, kõrge kvaliteediga ja kulutõhus ja ta peab jääma ja Euroopa raudteetootjad peavad olema Euroopas esirollis ühtne Euroopa taevas on minu jaoks väga oluline, ma olen selle veendunud toetaja, ma arvan, et meil ei ole praegu vara kaotada viis miljardit igal aastal, sellepärast et meil ei ole kõikehõlmavat Euroopa õhuruumi ja et sunnime oma lennukeid ähm, äh, valima pikemaid ja kallimaid äh, marsruute, mis kõige lisaks saastavad ka äh, meie keskkonda rohkem, me peame oma lennujaamade läbilaskevõimet suurendama selleks, et vastu seista konkurentsile meie naabruspiirkonnas, näiteks nagu Lähis- idas. kui me ei võta konkreetseid ja õigeid otsuseid, kaotame me oma suutlikkuse Euroopas ja meil on vaja öö, õhutööstus selleks ette valmistada. Seesari osas on palju juba ära tehtud ja ma arvan, et äh, satelliitpotentsiaal on väga suur ja me peame konkurentsivõime ja ohutuse nimel äh, seda tööd jätkama. nagu te teate, Euroopa on suurim, maailma suurim kaubandusplokk, aga teinekord me unustame ära selle et, et seitsekümmend viis protsenti meie ekspordist ja impordist äh, liigutatakse laevadel. meil on maailma kõige suurem laevastik. nelikümmend protsenti maailma laevadest on Euroopa omandis, kolm Euroopa sadamat on selle planeedi suurimad Äh, mereväravad ja sellepärast me peame ka sellele sektorile sama palju tähelepanu pöörama kui teistele, see peab olema samamoodi integreeritud sellesse intermodaalsesse ühtsesse Euroopa transpordi alla, alasse. see tähendab seda, et tuleb kaasajastada sadama infrastruktuuri ja tuleb äh, see seostada üle-euroopaliste koridoridega, see tähendab seda, et Euroopa meretranspordisüsteem ilma piirideta peab realiseeruma lõpuks me peame leidma võimalusega, kuidas tõhusalt võidelda äh, kasvuhoonegaaside ja õhusaaste vastu. ja me räägime siin ju maailma tasandil tööstusest, ülemaailmsest tööstusest, peame me tegema edusamme rahvusvahelises merendusorganisatsioonis ja lennunduse puhul ICAO-s, äh, kuhu kuuluvad meie liikmesriigid. koostöö nendes äh, institutsioonides on äärmiselt oluline. kui me nüüd otsime aga uut potentsiaali, tuleb kindlasti rohkem tähelepanu pöörata siseveeteedele üsna tihti on siseveeteed just kõige paremini, parem lahendus ähm, õhusaaste suutlikkuse ja kättesaadavuse vaatevinklist. aga see tööstus on väga killustunud. meie laevastik on üsna tihti vananenud ja praegu kasutatakse veeteesid ähm, Donau järvel ainult viiekümne protsendi ulatuses võimekusest. nüüd läbi Naiadese programmi me saame äh, anda uue süsti sellesse tööstusesse ja selleks, et meie VKE-d oleksid ähm, ka äh, konkurentsivõimelisemad selles valdkonnas ja lubage mul see Tour de Mont lõpetada maanteetranspordiga. seitsekümmend kaks protsenti meie reisijatest reisivad autoga, nelikümmend viis protsenti kaubast äh, transporditakse mm, kaubikutega, see on tohutu sektor, aga sama suur probleem. me peame lahendama probleemid, mis on seotud äh, maanteetranspordi organiseerimisega, selleks et ei ole nii, et meie maanteedel igast äh, veoautost neljas on tühi ja et see tekitab tohutuid ummikuid meie teedel. meil on vaja nutikat ja õiglast ähm, kasutaja ja saastaja maksab põhimõtte rakendamist selleks, et meie taristu oleks äh, korraliku kvaliteediga ja et meie tööstus saaks töötada senisest tõhusamalt ja ma arvan, et me peame äh, ka sügavuti süüvima äh, erinevate kokkulepitud reeglite rakendamisel, näiteks nagu kabotaaži reeglid Äh, surve meie tööstusele vähendada ülekoormatust meie maanteedel, müratasandeid ja CO2 heitkoguseid äh, ainult suureneb ja samas tuleb tagada ohutus. ma olen veendunud, et me peame kiirendama uute tehnoloogiate kasutusele võtmu selles piirkonnas. ma olen täiesti veendunud, et see aitab meil vähendada ka hukkunute arvu meie maanteedel, sellepärast et kakskümmend kuus tuhat hukkunud inimest on liiga kõrge, liiga suur arv, vastuvõetamatu teile kui ka mulle ja mitte mingisugust kompromissi ohutuse osas ei tehta mitte ühelgi transpordiliigil ja Euroopa peab jääma maailmas kõige ohutumaks transpordipiirkonnaks. ma olen täiesti veendunud, et üsna pea tulevad teedele nutikad autod, kes omavahel suhelda oskavad ja kasutavad alternatiivset energiat, mille pakub Euroopa ülene taristu. see on samm edasi transpordisektori jaoks, aga kui me tahame neid eesmärke saavutada, siis me peame selleks pakkuma ka korraliku regulatiivse raamistiku ja Euroopa infrastruktuuri, sealhulgas ähm, ka meie kosmosevõrgustiku, mis aitab nende uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. mul on väga hea meel näha, et taaskord on kosmos ja transport pandud kokku. Äh, kosmos järjest läheneb kasutajatele ja, ja järgnevad aastad on Euroopa kosmosepoliitikale määrava tähtsusega. aastaks kaks tuhat kakskümmend on meie eesmärgiks see, et meil oleks kosmose infrastruktuur eh, selleks, et me saaksime käivitada need eh, teenused nagu Galileo ja Copernicus nende kasutajate jaoks ja selle eesmärgiga seoses on Euroopa orbiidile saatmas kolmkümmend, ma kordan, kolmkümmend satelliiti järgmise viie aasta jooksul. Euroopa on eh, Äh, korralik äh, tööstusbaas, äh, meil on kõige kaasaegsem tehnoloogia, Euroopa kosmoseprogrammid aitavad meie konkurentsivõimet tõsta, teadusuuringuid stimuleerib see ja ja innovatsiooni, see lööb, loob majanduskasvu ja kõrgetasemelisi töökohti, kuid ärgem unustagem seda, et kosmos on ennekõike meie kodanike teenist, teenustes. kasutagu nad siis oma telefoni, sõlmivad finantstehinguid, sõidavad lennuga, lennukiga, vaatavad ilmateadet või otsivad autos kõige lähemal asuvat head restorani, kasutavad nad alati kosmose infrastruktuuri seitse protsenti Euroopa SKP-st äh, sõltub just nimelt äh, satelliitnavigatsiooniteenustest. nagu ikka, äh, ambitsioonikate ja tehniliselt väga keeruliste ettevõtmiste puhul on ka, on ka siin tõrkeid. Galileo satelliidi Äh, intsident augustikuus ei peaks äh, meid heidutama, vastupidi. Äh, me pea, oleme võimelised sellest õppetunnist õppima selleks, et oma kosmoseprogramme veelgi tõhustada ja edasi viia. austatud härra esimees, daamid ja härrad, parlamendiliikmed, transport on valdkond, mis puudutab meid kõiki. transport on kaasaegse ühiskonna selgroog Euroopa transpordisektor ja meie taristu on äh, suurepärane näide meie novaatorlikust äh, meelest ja meie arengust. kui mind nimetatakse transpordi ja kosmosepoliitika volinikuks kavatsen ma teiega üheskoos teha selle ülemaailmse liidripositsiooni säilitamiseks, selleks et meil oleksid vahendid äh, Äh, mida on vaja kahekümne esimesel sajandil selleks, et toetada majanduskasvu, luua töökohti, olla äh, no, novaatorlikud ja kaitsta keskkonda. suur tänu! suur tänu, härra Šefčovitš, suur tänu eriti ka selle eest, et äh, te näitasite siinkohal oma äh, keeleoskust, kasutasite nelja erinevat keelt, eriti ma rõõmustasin muidugi teie avasõnade üle, mis oli minu emakeeles. aga nüüd annan sõna koordinaatoritele, kõigepealt saab sõna Wim van de Kamp, palun. komissaris spreekt nog geen nederlands, ma dat gaan we. esimees, suur tänu, äh, volinik, te veel ei räägi hollandi keelt, aga te kindlasti teete selle nimel tööd äh, südamest tere tulemast Euroopa Parlamenti, tahan mõelda Rahvapartei nimel me tahame teiega teha koostööd õiglasel ja ambitsioonikalt, sest me usume, et ilma transpordita kõik jääb seisma, sealhulgas ka Euroopa majandus. mul on kolm küsimust. esiteks, äh, valge raamat, see on teekaart ühtse Euroopa transpordialale. Euroopa Parlament on seadnud oma prioriteedid. kas te nõustute nende prioriteetidega või kavatsete neid muuta? milline on teie kava? minu teine küsimus üle-euroopaliste võrgustike rahastamine ja te mainisite härra Junckeri poolt lubatud kolmsada miljardit. kui palju sellest kolmesajast miljardist on eh, ette nähtud TNT projektide jaoks, me tahaksime kuulda mõningaid arvnäitajaid. ja esimees, eh, raske küsimus, koostöö teiste volinikega ja teiste peadirektoritega. me oleme täheldanud, et transpordivolinik Äh, transpordivolinik sageli näitaks koht kätte konkurentsivoliniku, keskkonnakomisjoni, äh, keskkonnavoliniku ja teiste poolt. kuidas te sellega toime tulete? sest päris kindlasti transport peaks olema juhtkohal meie ühiskonnas. ja lõpetuseks, esimees, mul on paar sekundit aega, tahaksin küsida äh, piiratud liikumisega inimeste kohta, me räägime suurtest projektidest, rongidest, aga mida teie kavandate Euroopas selle nimel, et parandada transpordivõimalusi äh, piiratud liikumisega inimeste jaoks? ja ma tahaksin selgeid vastuseid. suur tänu ka, et pidasite kõne ajast kinni ja sõna on härra Šeftšovitšil, palun. ma teen äh, tööd oma hollandi keele kallal, aga rääkides teie küsimustest, kui ma arutasin äh, oma kolleegidega komisjonis seda, kuidas äh, seda teekaarti koostada järgmiseks viieks aastaks, jõudsin järelduseni, et mida kiiremini me üle vaatame selle valge raamatu, seda parem sest ma usun, et eelmiste aastate õppetunnid näitasid, et see valge raamat ilmus liiga hilja äh, viimase ametiaja jooksul ja seetõttu õigusloomelisi töökavasid tuli korrigeerida. ma luban, et ma teen, andan endast parima ka valge raamatu ülevaatamiseks. siiani saavutatud edu on olnud muisja aljade al al al kakskümmend neli, neljakümnest meetmest, mis olid kavandatud Valges Raamatus, on juba saavutatud või nendega on alustatud ja ma tahaksin loomulikult arutada seda ka oma äh, kolleegiumi äh,, kolleegidega, sest äh, me, meil on vaja ka nendepoolset toetust ja seejärel võtan teiega uuesti ühendust äh,, et teha koostööd selle nimel komisjoniga kui me räägime üle-euroopalistest võrgustikest ja kolmesaja miljardilist investeeringust, te teate, et kakskümmend kuus miljardit NT-le on suur summa, kuid see on tilk meres, kui me mõtleme selle peale, mida me Euroopas vajame, vajame rohkem rahalisi vahendeid. ja ma siiralt usun, et head taristuprojektid, mis aitavad edasi arendada moodsaid süsteemi on hädavajalikud ja võib-olla meil õnnestub äh, meelitada nendesse ka häid investoreid erasektorist, võib-olla me saaksime selles valdkonnas käivitada era- ja avaliku sektori koostöö äh, ja sel läbi anda finantsvõimendust äh, nendele projektidele tänu ka teie abile viimase finantsperspektiivi koostamisele. kuidas see saab toimuma, kui palju mm, suunatakse infrastruktuurile, on praegu raske öelda kuid ma pean ütlema, et on raske teinekord leida võrdselt äh, atraktiivseid projekte äh, nii avaliku erasektori partnerluseks kui ka selle finantsvõimenduse kasutamiseks. mis puudutab koostööd teiste peadirektoraatidega, mina olen ka asepresident praegu, see kõik taandub koostööle ja ma tulevikus soovin samuti jätkata koostööd kolleegidega. mis puudutab nüüd juurdepääsu, siis ma teen selle nimel tihedat koostööd oma endiste kolleegide proua, äh, proua Tiiseniga, et tagada see juurdepääs taristule ka edaspidi. suur tänu ka teile, pidasite kõne eest kinni, nüüd on äh, sõna härra Ertugil. suur tänu, esimees, lugupeetud äh, äh volinikukandidaat, kõigepealt soovin meie mm, fraktsiooni nimel palju edu teile kuulamisel ja mina tahaksin esitada küsimuse äh, sotsiaalsete küsimuste äh, kohta, kas teie leiate, et see on oluline osa Euroopa transpordipoliitikast ja kas te olete nõus, et sotsiaalsete õiguste läbisurumine, surumist tuleb parandada kogu Euroopa alal ja kui jah, siis kuidas te kavatsete seda saavutada? teine küsimus puudutab äh, jätkusuutlikku linnatransporti, ma arvan, et äh, siin on selgelt näha, et suurlinnad langevad üha rohkem surve alla ja sellega tuleb tegeleda. milline on teie hoiak, härra volinikukandidaat, praeguse Euroopa linnatranspordipoliitika suhtes ja kus te näete võimalusi äh, viia sisse parandusi ja kuidas te kavatsete seda teha? näiteks autode jagamine kuidas äh, on üks selline äh, võimalus, kuidas võiks äh, komisjon seda ka edendada linnades ja panna liik-, liik-, liikmesriike rohkem investeerima ühistransporti. veel üks oluline küsimus on sadamate pakett, sadamate, juurdepääs sadamatele ja sadamate finantsläbipaistvus, mis puudutab ka toetusi ja minu küsimus on, kuidas te kavatsete äh, Äh, riigi toetus, äh, tegeleda riigi toetustega sadamatele ja ja kuidas äh, tagada seda, et konkurentsivõime tea, peadirektoraadi meetmed sellega vastuollu ei läheks ja lõpetuseks väga suured veokid, kuidas te kavatsete selle probleemiga tegeleda ja lõpetuseks veel raud-, Euroopa raudteetransport, millised on komisjoni Äh, järgmised sammud, et vähendada äh, õigusaktidega kulusid raudteesektorile? I will, I will try to be telegraphic. Uh, ma püüan vastata lühidalt, kuna härra Ertuk esitas väga olulised küsimused. kõigepealt äh, sotsiaalõigused. ma arvan, et ühe kom-, uue komisjoni jaoks peaks olema üks reegel, kui me valmistame ette Äh, seaduseettepanekud ja kui me viime läbi mõjuhinnangud, siis tuleb esitada alati see tähtis küsimus. kuidas see hakkab mõjutama tööhõivet Euroopas, kas see aitab luua uusi töökohti või see loob uusi probleeme äh, tööturul osalevatele pooltele? ja ma usun, et see saab olema ka oluline põhimõte transpordivaldkonnas Äh, ausalt rääkides, kui ma mõtlen viimaste aastate peale, siis me oleks ähm, võinud paremini toimida sotsiaaldialoogi osas. see toimib, kuid põhiliselt tehnilisel tasandil ja teinekord usalduse ja vastastikuse mõistmise loomiseks on meil vaja viia see kõrgemale tasemele, sest selles osas koostöö sotsiaalpartneritega on hädavajalik. ja kui te lubate, ma vastaksin kohe sadamate küsimusele see on üks konkreetne tegevusvaldkond, eh, milles minu arvates tuleks alustada ka usalduse loomisest. meil on kaks rasket perioodi selja taga, kolmas ettepanek on laual, ma olen valmis teiega koostööd tegema, ka sotsiaalpartneritega koostööd tegema, et käsitleda sadamatega seonduvaid küsimusi, sest need on tõesti meie Euroopa väravad ja me peame leidma lahendused, kuidas siduda ja ühendada sadamad üle-euroopaliste võrgustikega ja kaasajastada kõik need sadamad, mitte ainult need kolm suurt, mis on äh, osa juba meie üle-Euroopa süsteemist, vaid saaksid kõik panustada meie taristu. väga oluline küsimus puudus ka linnatransporti. suurem osa eurooplastest elab linnades, äh, suurem osa äh, liiklusõnnetustest toimub linnades, suurem osa äh, CO2 heitmetest tekib linnadest ja seetõttu oleks loogiline, et meil oleks linnade jaoks hea ja tugev poliitika kuid kahjuks mitte kõik liikmesriigid ei jaga seda seisukoha, et sellega seonduvad äh, subsidiaarsuse põhimõtet, me peame neid küsimusi liikmesriikidega arutama, sest kui ma räägin äh, linnapeadega, siis nad tahaksid näha e-, euroopalist lähenemist, nad tahaksid näha ka Euroopa platvormi linnatranspordi arendamiseks Civita programme ja teisi platvormi, mis aitaksid omavahel vahetada häid tavasid ja käsitleda äh, kõiki olulisi küsimusi, mis on olulised nii kodanikele kui ka keskkonnale. suur tänu, järgmiseks Robert Sille, palun. First of all well,, thank you for your introduction kõigepealt härra Šefčev, suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja ECR-i fraktsiooni nimel äh, loodan, et meil saab olema hea koostöö teiega. esimene küsimus, mida ma tahaksin teilt küsida, me selles äh, komisjonis äh, tunneme alati muret Euroopa ühendamise rahastu ja koridoride loomisele sest, sest kaheksakümmend viis protsenti toimub just nendes koridorides ja võib-olla aasta kaks tuhat kuusteist lõpuks, kui mõned projektid ei jätku äh, ja komisjon hakkab kasutama äh, seda kasutava jääd ilma põhimõtet teiste projektidega. on olemas ka nende võrgustike teisi äh, sektsioone, mis on alati rakendatavad põhivõrgustikud ühes liikmesriigis ja neljas-viies liikmesriigis koridoriprojektid Eh, kuidas teie volinikuna kasutaksite ära Euroopa ühendamise rahastu nende suurte koridori edendamiseks, mis ühendavad Euroopat? Eh, arvestades äh, äh, äh, kuidas on Siberi ülelendudega? Eh, väga paljudelt Euroopa ettevõtetelt on võetud ära õigus Venemaa tsiviilõhuruumi kasutada Äh, kuid see samm on Chicago konventsiooni vastu. Venemaa teenib väga palju raha sellest, et äh, Euroopa lennuettevõtted lendavad üle Siberi. mis on teine seisukoht, kas on nüüd õige aeg, ükskõik mis sanktsioonidega lõpeb, äh, võtta kasutusele mõned vastastikuse meetmed või kuidagi survet avaldada selleks, et Venemaa äh, ei saaks võtta selliseid ebaseaduslikke äh, tasusid enam lennuettevõtetelt? If... suur tänu, härra Sille, mõlema küsimuse eest kui me räägime äh, koridoride arendamisest, siis ma ütleksin, et äh, probleemid, mis esinevad enamikes liikmesriikides, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides põhiliselt, on just nende rahade kasutamise võimekus. Teil on õigus, et aasta kaks tuhat kuusteist saab olema kriitilise tähtsusega aasta. me tahame näidata, et me suhtume asjasse tõsiselt, kui äh, liikmesriigid ei täida antud lubadus, ei pea kinni ajagraafikust, siis on olemas teisi kohti Euroopas, kes vajavad neid rahalisi vahendeid. me ei saa luua sellist olukorda, et me oleme juba järgmise finantsperspektiivi ajal ja liikmesriikide poolt rahaliste vahendite kasutamise määr on äärmiselt madal. ma Äh, jälgin väga tähelepanelikult äh, seda kasuta ära või jääd ilma põhimõtet. samal ajal ma püüan olla õiglane ka liikmesriikide suhtes, sest ma olen teadlik, et teinekord on kõiki neid projekte raske ellu viia. ma olen valmis üle vaadata kõik need projektid äh, ja samas andma liikmesriikidele ka hoiatuse, kui te ei kiirenda tööd, te jääte rahast ilma. sest Äh, teie tegevust kontrollib mitte ainult äh, volinike kolleegium, vaid kõik teised ka, sest äh, te teate, kui suur on rahaline surve, seega kasutage need ära või jääte ilma. ma tean, kui oluline see küsimus ja me püüame oma poolt toetada ka nende projektide rakendamist. Siberi ülelennud, te teate, et meie suhted Venemaaga on väga keerulised, mitte ainult poliitiliselt, vaid eriti transpordivaldkonnas kuid ma keskendun nüüd Siberi ülelendudele, sest ma tahaksin öelda, et selle küsimusega oleme pikki aastaid tegelenud, me oleme saanud väga palju lubadusi, viimane Vene poole lubadus oli, et kui eh, kui nad liituvad WTO-ga, siis nad loobuvad nendest ülelennutasudest, ei hakka neid enam sisse nõudma kuid tänase päeva Euroopa lennufirmad maksavad igal aastal rohkem kui kolmsada miljonit eurot mida kasutatakse Venemaa äh, lennukite doteerimiseks, mis kasu-, äh, lendavad samadel marsruutidel kui Euroopa lennufirmad. ma ei usu, et see on õiglane, et see on õige, mida ettevõte. loodetavasti Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted normaliseeruvad ja ma loodan, et me teeme selle nimel ka kõvasti tööd ja me peame samas veenma ka äh, liikmesriike, et oleks palju parem, kui meie eurooplastena räägiksime ühel äh, keelel ühehäälselt, et meil oleks ühine seisukoht suhetes Venemaaga ja et me püüaksime läbi suruda Euroopa Liidu Venemaa kokkuleppe kõikide lendude osas, sest need tasud, mida Venemaa võtab meie ülelendude eest, on vastuolus rahvusvaheliste normidega. suur tänu, sõna on Gesine Maisneril. suur tänu, härra esimees ja härra Šeftšovitš ka ALDE fraktsiooni poolt tere tulemast teile. mina keskenduksin oma küsimustes, äh, nagu ka teie, eelkõige ühtsele Euroopa transpordialale mida me kõik peame oluliseks ja ma keskenduksin eriti siin veeteedele, te rõhutasite sadamate olulisust ja mul on väga hea meel, et te rõhutasite ka siseveeteede olulisust. räägitakse väga palju raudteeliiklusest maanteetranspordi asendamiseks, aga palju vähem sisevetest Te ütlesite ka et, et viisteist protsenti sellest, mis äh, oleks võimalik äh, kasutada, kasutatakse ainult siseveetranspordi puhul, nii et seal on tohutult arenguruumi. nüüd aga minu küsimuse juurde, eriti just siseveeteede puhul on keeruline neid kasutada, tuleb äh, kohati näiteks sildu või, ähm, ähm, või paise muutma. kuidas teie meelest oleks võimalik siin asjale läheneda, võttes arvesse kõiki neid probleeme? näiteks äh, Straubing, Filthofen, äh, Donau ääres, äh, kus on ka kodanikud protesteerinud, seal on turistide huvid ja kodanike huvid vastuolus mõnes mõttes transpordi huvidega, näiteks ka Elbe puhul on probleeme koostöös Saksamaa ja Tšehhi vahel. kuidas te kavatsete selles valdkonnas edasi liikuda? Thank you very much, madam Meissner. suur tänu, proua Meissner, nende küsimuste eest. Teil on täiesti õigus, et kahjuks siseveeteed ja siseveetransport on jäänud teatud mõttes eelmistel aastatel kahe silma vahele ja ma usun, et põhjus oli selles, et laevastik oli vananenud, et Äh, siseveeteid ei hoitud korralikult korras ja see valdkond on killustunud, seal tegutsevad väga väikesed VKE-d, mikroettevõtted, väike pereettevõtted, kellel on raske teha suuremaid investeeringuid ja äh, arendada oma ettevõtlust mastaabiökonoomika raamidesse ja seetõttu mul oli hea meel näha, kui palju on mõeldud selle peale, kuidas aidata seda äh, suurt lootust andvat tööstusvaldkonda, see on väga keskkonnasõbralik transpordiliik, kui me mõtleme, kui palju on võimalik äh, kaubaveokeid ühe äh, veealuse peale paigutada ja kui on või palju on võimalik CO2 heitmeid vähendada ja milline on juurdepääs suurematele sadamatele, saab selgeks, et sellel transpordi äh, tööstuse harul on suur potentsiaal. mida ma üritan teha, kui te toetate mind ja abistate mind selles küsimuses? ma kasutaksin ära Najades äh, programmi selle valdkonna äh, ülesehitamiseks, ait-, aitamaks renoveerida veealuseid, töötada uusi konstruktsioone, mis on keskkonnasõbralikud ja kaasaegsed ja mis on kooskõlas kõikide nende nõuetega, mida kaasaegne navigatsioonisüsteem sellelt tegevusharult nõuab. ja loomulikult selleks me peame väga intensiivselt tegema koostööd liikmesriikidega, et hoida Äh, navigatsiooni kõlbulikuna ka äh, jõe. Te teate, et mina olen Bratislavast, mis on Donaul ja ma tean väga hästi, äh, millised on need arutelud meie naaberriikidega just Donau veeteede haldamisel. seega euroopaline lähenemine on igati vajalik, sest Donau laevatavus oli väga oluline ka Donau-äärsete riikide jaoks. see sisaldab väga palju potentsiaali töökohtade loomisel, äh, nende piirkonna ja linnade jaoks, mis asuvad selle jõe kallastel. ja me peaksime ära kuulama ka kodanike mured ja hääled, kaasama nad sellesse arutelusse, et välja selgitada, milline potentsiaal võiks olla sellel transpordiharul äh, elavdamaks ja taasarendamaks neid piirkondi ja linni. ma usun, et see on võimalik ja ma olen veendunud, et sellega tuleb tegeleda. suur tänu, järgmisena on sõna Merja Küllonenil. Thank you, chairman. suur tänu, härra esimees. tere tulemast, härra Šefčovitš. head soovid ka QNGL fraktsiooni nimel teile. kõigepealt töötingimused, järjest tihenev ülemaailmne konkurentsivõime seab ohtu Euroopa transpordisektori ja tundub, et töökohad kaovad siin. kuigi meie panustame jätkusuutlikkusse mobiilsusesse ja peaksime hoopis edusamme tegema kuidas tagada see, et Euroopa teadmised ei voola siit välja, et meie motiveeritud ja kõrgekvaliteetne tööjõud ei lahkuks Euroopast, eriti lennundussektoris? niinimetatud odavlennufirmad äh, mängivad has-, hasartmänge ohutusega, õõnestavad palku ja ohutustingimusi. kas Euroopa Komisjon on valmis äh, töötingimusi tugevdama, parandama ilma sotsiaalse dumpinguta ja teiseks ähm, komisjoni majanduskasvu, töökohtade, ähm, heitkoguste vähendamise innovatsiooniprogrammid. meil on vaja majanduskasvu toetavaid programme, ei tohi unustada seda, et läbi transpordipoliitika saame me tõesti äh, anda tõuke Euroopa konkurentsivõimele ja kodanike heaolule digitaliseerumine, mis on lühiaja jooksul jõudnud kõikidesse ühiskonna sektoritesse, on tänases eh, inimeste ja ettevõtete elus lahutamatu osa. kuid eh, digitaliseerumine on transpordisektoris alles lapsekingades kui need võimalused, mille ta ilmselt avab, eh, peaksid oluliselt laienema. Aasias, Ameerikas Äh, on aga jõutud kaugele male. Nad mõistavad kuidagi paremini digitaliseerumise hüvesid. ma usun, et meil õnnestub Euroopa liidriks tõsta äh, meie vetel, maanteedel, raudteedel, et meie sadamad, raudteejaamad, raudteed ja maanteed on ilma sotsiaalse tumpinguta ka konkurentsivõimelised. kuidas hoogustada transpordisektorit, kasutama rohkem ära digitaliseerumise võimalusi? et nad kasutaksid seda ära selleks, et me oleksime äh, kaugele arenenud äh, kliendipõhise jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku transpordisektori suunas. härra volinikukandidaat, teil on nüüd sõna, aga palun äh, pidage kinni kõneajast, äh, küsimus oli natukene pikem, seega teie vastus peab olema lühem. suur tänu, härra esimees ma jagan teie muret, austatud parlamendisaadik. vaadake näiteks autojuhte järgmisel aastal me võime ette kujutada, et meil läheb vaja kahtesada viitekümmet tuhandet lisaautojuhti Saksamaal, nelikümmend seitse tuhat rohkem Hollandis, sellepärast et inimesed lähevad pensionile ja nendega koos lähevad pensionile ka teadmised. Äh, Euroopa laevadel sõidab praegu kolmsada tuhat filipiinlast äh, meeskondades, sest et meil ei ole äh, olnud, me ei ole koolitanud inimesi noorest põlvkonnast, kus tööpuudus on pärast teist maailmasõda kõige suurem ajaloo jooksul nendele töökohtadele õppima panna, nii et me peame natukene muutma tööstuse lähenemist me peame selgitama ja esitama seda tööstust kui kaasaegset tööstust, kus on võimalik teha tööd uute tehnoloogiatega. et see on tulevikutööstus. ja loomulikult tuleb seda tutvustust, teavitustööd teha koolides, tööturu osapoolte seas, selleks, et ka töötingimused oleksid tagatud, see on ju alati kõige olulisem, milline sotsiaalne tagatis, millised palgad sektoris on kui konkurentsivõimeline on äh, see turg tööpakkujana, kuidas teha noorte eurooplaste jaoks äh, atraktiivsemaks, kes peavad ju välja vahetama selle põlvkonna, kes praegu sektorist järgmise kümne-viieteist aasta jooksul lahkub pensionile. digitaliseerumise osas olen ma väga optimistlik. Need arengud on tõesti olnud väga kiired ja eh, ma arvan, et siin kõige olulisem on võib-olla kogu selle poliitika seostamine kosmosepoliitikaga. Karima Telli järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees. kallid kolleegid, enne kui lähen küsimuse juurde, peaksin ma eh, natukene pettumust valmistama komisjoni koosseisu osas, seal on ainult üheksa naist välja pakutud Euroopa Parlament on alati võrdsust äh, taga ajanud, aga teie, härra volinikukandidaat, ei saa midagi ära teha selles osas, nii et roheliste nimel tervitan teid siin. Te räägite prantsuse keelt väga hästi ja sellepärast küsin ka prantsuse keeles, ütleb kõneleja äh,. järg-, aasta lõpus on tulemas äh, COP kakskümmend COP kakskümmend üks Pariisis äh, üsna varsti. Need on kohtumised, mis on meie keskkonnakaitsjate äh, jaoks väga olulised, kuid transpordipoliitika on kliimapoliitikas praegu puudu. me peame keskkonnamuredele praegu vastu astuma, see on kiireloomuline küsimus, mida te konkreetselt kavatsete tegevuskavana välja pakkuda selleks kliimakohtumiseks? komisjon on välja pakkunud mitmeid projekte, mida meie peame mõttetuteks näiteks äh, äh, Senni Põhjakanal äh, ja nii edasi, need maksavad tohutult palju raha, nendest ei ole mitte mingisugust mõtet, keskkonnakahjud on väga suured, kolmkümmend miljardit lähevad sellised projektid maksma. kuidas paremini kasutada neid vahendeid TNT-de puhul? Te ütlesite ju, see transport on äh, inimeste igapäevaelus keskel tähtsusel. kaheksal miljonil prantslasel pole täna juurdepääsu transpordiliikidele äh, me näeme seda, et äh, pilt on sarnane ka teistes riikides. kas komisjon kavatseb keskenduda sellele, et neid rahasid natukene paremini kasutada, minu küsimus on lihtne. kuidas komisjon näeb ette selle, et ei rahastata enam mõttetuid projekte Euroopa ühendamise rahaühenduse või öö, mujal, kuidas, kas te kavatsete jätkata seda rahastamist, kui te ei tea, mis on tegelikult kulud? nii rahalises mõttes kui keskkonna mõttes, minu teine küsimus on väga selge, kuidas komisjon astub vastu sellele vasturääkimisele, mis meil on, nimelt see kolmkümmend kolm protsenti SKT-st, mille näeb ette alusleping ja eh, tasakaal eh, eelarveline, mis on peale surutud mõnedele liikmesriikidele, suur tänu, proua Telli, eh, selle väga sooja vastuvõtu eest, mille te mulle siin pakkusite. kui lubate, vastan inglise keeles, sest et härra Šefčovis ütleb, et tema sõnavõra on praegu veel suhteliselt väike selles uues valdkonnas aga küll ta rikastub aja jooksul. Teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et järgmise aasta Pariisi tippkohtumine on äh, väga oluline, võtmetähtsusega. Euroopa võiks muidugi alati teha rohkem, me oleme olnud väga ambitsioonikad, aga me oleme sellegipoolest rohkem ära teinud kui keegi teine äh, maailma tasandil me peame kasutama nüüd kõiki argumente, veenmaks teisi meiega kaasa tulema. selleks, et äh, süsinikdioksiidi heitkoguseid kärpida, et me oma planeedi eest äh, paremat hoolt kannaksime. kolleeg härra Potočnik ütleb, et äh, planeet ilmselt elab üle Äh, need jõupingutused, mille meie oleme teinud, aga kas meie need üle elame, see on need tagajärjed, mis me oma planeedile teeme. väga selge on see, et meil on vaja üldkokkulepet, globaalset kokkulepet Pariisis. mind äh, ausalt öeldes innustas see, mida ma nägin äh, New Yorgis äh, viima-, eelmisel nädalal, kuidas nad võtsid endale äh, konkreetseid kohustusi ja loodetavasti äh, Pariisis sama kordub nüüd äh, mis puudutab äh, meie keskkonnategevuskava, siin on, te teate seda hästi, te olete ekspert, kõik meie erinevad eesmärgid, äh, kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, kaks tuhat kolmkümnenda, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks seatud eesmärgid ja mõnede puhul on me, on meid sattunud suurem edu kui teiste puhul transpordi poolt ma ütleksin, et kõige paremad tulemused on saavutatud läbi seadusandluse, kõige paremad tulemused tulevad siis, kui me motiveerime eh, tehnoloogiaid võtma kasutusele uusi tehnoloogiaid eh, tööstuses, nii et see tulevikuvisioon realiseeruks. kõik need eesmärgid, mis on siduvad, jah, nendest kindlasti peetakse kinni aga me peaksime minema kaugemale, survestama tööstus, et tööstust, et nad veelgi panustaksid heitkoguste vähendamisele. aga kahele ülejäänud küsimusele mul ei ole selle aja jooksul võimalik vastutada. Peeter Lundgren järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees suur tänu, härra Šefčovitš, teile, et äh, te olete täna tulnud sellele kuulamisele. kõigepealt ma räägiksin natukene teie eluloo kirjeldusest, see on üsna muljetavaldav mitmes aspektis, aga ka natukene hirmutav. Te pole nimelt kaheksateistkümnendast eluaastast äh, mitte ühtegi päeva teinud nii-öelda äh, päris tööd. Mm, ja samas hakkate nüüd äh, langetama otsuseid, äh, mis hakkavad mõjutama miljoneid inimesi, inimesi, kes on transpordisektoris hõivatud, teil ei ole selles valdkonnas mitte mingisugust praktilist kogemust. ja Rootsi parlamendi liikme taustaga inimesele, inimesena peaksin ma ütlema, et mul on küll oma valijatele väga raske selgitada oma valijatele transpordisektorist, et miks teie olete selle sektori etteotsas, Äh, kõige äh, parem inimene, teil ei ole mingisuguseid kogemusi, te ei tea üldse, mis probleemid selles sektoris on. Te kasvasite akadeemikute seas, te olete karjääripoliitik, teil on öö, kosmiline palk võrreldes nende palkadega, mis on selles sektoris, mida te esindate. inimesed, kes öö, peavad kuidagi ots otsaga kokku tulema iga kuu lõpus. enamus inimesi on väga piskuga, peavad hakkama saama. sotsiaalne dumping, tulen küsimuse juurde, on tohutu probleem samm transpordisektoris ja see mm, praegu õõnestab kõiki mõistlikke ettevõtlusvorme. Rootsis näiteks maanteetranspordis kaubavedudel on nii, et enamalt jaolt Ida-Euroopast pärit äh, autojuhid äh, teevad töö ära kolmandiku palga eest äh, võrreldes meie äh, autojuhtide palgaga. kolmsada viiskümmend äh, maanteeveoettevõtet läksid pankrotti, sellepärast et nad ei suutnud sellele ebaõiglale konkurentsile vastu astuda meie transpordiettevõtted kardavad seda konkurentsi. kuid kõigile peaksid mängureeglid olema samad, kuidas see tagada, kuidas tagada seda, et sotsiaaltumpingut, sotsiaalset tumpingut ei kasutata enam konkurentsieelisena. volinikukandidaat, teil on sõna, palun. suur tänu selle küsimuse eest, suur tänu ka nende ilusate sõnade kohta minu äh, senise karjääri osas, aga ma tean küll, mis tähendab oma kätega tööd teha. ma kasvasin üles ajal, kus igal suvel tuli käia tehases tööl kus kõik keskkooli ja õpilased ja tudengid pidid praktikal käima. ma õppisin Venemaal ja ma võiksin teiega jagada kogemusi sellest, kuidas tollal seal töötada oli nendel suvedel ma tean väga hästi, kui raske see töö on ja ma tean, millise surve all äh, meie tööinimesed on. tean ka seda, et äh, just nimelt maanteetranspordisektoris on sotsiaalne dumping probleem. sellepärast ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesingi ja kordan seda hea meelega, et äh, ma olen valmis äh, teiega süüvima sellesse, et mida ja kus on võimalik lihtsustada, mida on vaja selgitada maanteetranspordi puudutavate reeglite osas, sellepärast et mida lihtsam ja selgem on reegel, seda lihtsam on seda ka rakendada. siin muidugi peavad meid aitama siseriiklikud ametid. Need on need ametkonnad, äh, kes peavad kogu selle asja realiseerima, nii et me peaksime üheskoos tööd tegema lihtsamate, selgemate, õiglasemate reeglite suunas ja siis on siseriiklike ametite ülesanne need rakendada. nüüd see tõsine probleem maanteetranspordis, millele te viitasite. ma olen valmis koos teiega tööturu osapooltele pakkuma välja võimaluse sotsiaalse dialoogi kvaliteedi tõstmiseks. näiteks meil ei ole vaja maanteetranspordi töötajatele mingisugust vahekohust. võib-olla meil just, vabandust, on vaja sellist äh, süsteemi, sest siis saaks kõik osapooled koondada ja kõige lihtsamad reeglid välja kujundada ja siis võib-olla saaks tagada sotsiaalse stabiilsuse töötajatele selles valdkonnas. suur tänu, nüüd teine voor seal on aega kolm minutit nii küsimuseks kui vastuseks, umbes üks minutit küsimuseks ja siis jääb kaks minutit vastuseks ja palun pidage sellest kinni, mida lühemalt küsite, seda pikem ja põhjalikum saab olla vastus. nüüd annan sõna Tiitel Lebrecht Kohile ja härra Koh istub teie taga, härra Šeftšovitš. jah, härra Šeftšovitš, ma küll istun teie selja taga, ma loodan, et pärast seda kuulamist saan ma teie selja taga kindlalt seista. Euroopa teedel to toimub iga aasta viisteist tuhat õnnetust, tihtipeale on äh, neil väga rasked tagajärjed, inimesed hukkuvad ja juba kahe tuhande kümnenda aasta valgest raamatust saadik on Euroopa Komisjon talle püstitanud eesmärgi, seda toetab ka Euroopa Parlament, et seda arvu vähendada ja ka kahe tuhande üheteistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskava näeb ette Ähm, seda eesmärki, et vähendada liiklusõnnetuste ohvrite arvu. see on ka parlamendil väga oluline äh, küsimus meil kõigil südamel ja sellepärast ma tahaksin teada, millised äh, on teie plaanid, mida kavatsete ette võtta, et neid eesmärke saavutada? suur tänu, härra Koh, selle küsimuse eest, sest ma arvan, et ka see on äärmiselt oluline küsimus S sajad tuhande eurooplased, ütleksin mina, teil on õigus, kui te ütlesite, et meil on kakskümmend kuus tuhat liiklussurma eelmisel aastal, aga kakssada viiskümmend tuhat inimest sai raskeid eh, vigastusi liiklusõnnetustes. ja kuigi ma ütlesin, et, et Euroopa on üks turvalisem piirkond maailmas reisimiseks, on need arvnäitajad vastuvõetamatult kõrged kui me mõtleme nüüd järgmistele arvnäitajatele aastal kaks tuhat neliteist, kuigi me püüdsime igati vähendada liiklusõnnetuste ohvrite arvu, meil õnnestus seda vähendada eelmisel aastal kaheksateist protsendi võrra, tundub aga, et aastal kaks tuhat neliteist võib see arv natukene tõusta. loomulikult on käivitatud analüüsid põhjuste väljaselgitamiseks, kas liiga pikk talv või midagi muud ja need analüüsid avaldame teile ka aruandes, kuid kõige rohkem muret eh, teeb see, et, et me, me peame nüüd heitma pilgu kaugemale sellest, millega me praegu tegeleme, seega piiriülene jõustamisdirektiiv Äh, mis sunnib neid autojuhte, kes äh, teiste riikide teedel äh, sõidavad hoolimatult, hakkavad maksma trahve ja ma loodan, et selles valdkonnas me saavutame kiiresti edu. minu analüüside põhjal ma saan siis teha ettepaneku teha, kuidas vähendada ka raskeid vigastusi meie teedel, ka see on oluline aspekt ja on väga palju positiivset, mida me saame ära teha linnapiirkondades ja kasutada ka neid uusi võimalusi, näiteks hädaabikõnede e-kool kasutamine, mis oleks nendele inimestele abiks. suur tänu, David-Maria Sassooli, palun. Grazie Eh, grazie presidente, volevo chiedere al komis-. Eh, suur tänu, esimees. ma tahaksin küsida nüüd volinikukandidaadilt viimase kohtumise kohta transpordi eh, koordinaatoritega ja neljanda raudteepaketi raportööridega. ja siis tehti otsus anda parlamendile mandaat viia läbi paralleelselt läbirääkimisi nii poliitilise kui tehnilise samba osas. kas eh, volinikukandidaat leiab, et see on võimalik ja kas te olete veendunud, et Euroopa Parlamendi poolt käesoleva aasta veebruaris vastu võetud seisukoht saab olla eh, aluseks järgmiste kolmepoolsete läbirääkimiste toimimiseks. järgmine küsimus, kas volinikukandidaat saab üle kinnitada, et komisjon kavatseb, äh, kavatseb kahe tuhande viiendast aastal läbi vaadata Euroopa äh, ühtse äh, transpordiala läbi vaatamata ja et veel kord läbi vaadata S pluss kaks programmi Really... suur tänu, äh, härra Sassooli, sest need on küsimused, millega praegu seadusandja tegeleb. Äh, äh, kui te mind toetate, siis ma olen just valmis sellega kohe tegelema hakata, sest aeg surub peale. ja et ma saaksin kasutada võib-olla kosmosetermoloogia äh, äh, sõnavara konstellatsioon, sest äh, president toetab aga seda neljandat raudteepaketti e, e, e, hiljuti toimus, toimub käesoleva aasta kuu lõpus ka transpordinõukogu ja ma loodan, et ministrid e, arvestavad ka Euroopa Parlamendi targa lähenemisega hoida see pakett koos sest minu arvates on oluline, et edasiminek tehnilistes küsimustes ja ma loetlesin veel mõningaid tehnilisi probleeme, mis on endiseks takistuseks raudteenduses, kuid me peame edasi liikuma ka poliitiliste küsimustega, eh, sest kui me seda ei tee, siis me ei suuda luua võrdseid tingimusi, kuid see aitab meil luua usaldust ka eh, raudtee-ettevõtjatega ja meil on vaja leida eh, hea lahenduse, mis oleks vastuvõetav enamikele liikmesriikidele ja ka Euroopa Parlamendi saadikutele. ma saan teile kinnitada, et EASA-ga ja selle läbivaatamisega me jätkame. me ei arva, et EASA teeb halvasti tööd, need on suurepärased töötajad, kes püüavad tagada lennundusohutuse samal tasandil nagu USA-s, kuid me tahame ette valmistuda ka tuleviku väljakutseteks selles tegevusvaldkonnas ja ma tagan ka seda, et seis pluss kaks äh, muudatused äh, on kaasatud EASA läbivaatamise protsessi. Marian Jean Marinescu, palun. mulțumesc, domnule președinte. suur tänu, esimees. härra volinikukandidaat, te juba mainisite ühtset Euroopa taevast ma arvan, et tegemist on äärmiselt olulise Euroopa projektiga. Te teate, et sellele on palju vastupanu liikmesriikide poolt. liikmesriigid on vastu selle projekti elluviimisele ja mina usun, et me suudame saavutada ähm, ühtse Euroopa taeva, kui me rakendame ellu Cesari ma tahaksingi teada, kuidas teie näete uue tehnoloogia kasutamist Cesari kaudu, tegemist on Euroopa projektiga ja selleks, et see saaks olla ka tõhus, eh, mis puudutab lennuliikluse juhtimist eh, Euroopas, on selle kasutamine väga oluline. mul on ka küsimus Agnose kohta, seda, see ei kata kogu Euroopa territooriumi, see võimaldab küll väga täpselt kontrollida maandumist, aga millal te arvate, et võiks kogu Euroopa territoorium olla kaetud selle süsteemiga, et väga paljud lennujaaamad seda süsteemi kasutaksid? Te mainisite ka sotsiaalküsimusi, mida te arvate neist trahvidest, mida peavad maksma veokijuhid, kui nad ei pea kinni puhke, töö- ja puhkeajast ja selliseid äh, trahve siis nõutakse sisse Prantsusmaal. mind huvitaks ka väga teie töökogemus enne tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandat aastat. suur tänu, härra Marinescu, ma tean, ma pean nüüd äh, olema väga ettevaatlik, sest ma räägin tõelise eksperdiga äh, Transpordiministeeriumist ja te olete ka lennuinsener. alustades nüüd esimesest küsimusest, ma ei kavatsegi äh, varjata seda, et ma olen väga frustreerunud, äh, et äh, lennuliikluse osas me oleme teinud väga vähe edusamme, me oleme väga kaugel sellistes süsteemides, nagu on Ameerika Ühendriikides, meil ei ole ühtset õhuruumi, aga see, et meil oleks nüüd üheksa sellist niinimetatud FAB süsteemi, me oleme sellest veel üsna kaugel minu jaoks ei ole sellele ka mingit mõistuslikku vastust, me mm, kaotame iga aasta ähm, miljoneid eurosid selle tõttu. Cesari süsteem on kõrgtehnoloogiline, sellele on andnud meie rahvusvahelised konkurendid väga kõrge hinnangu, ma tean, et mõned Aasia maad on suures vaimustuses Cesari süsteemis, see on äärmiselt täpne, see võimaldab lennukitel lennata üksteisele palju lähemal, nad saavad palju tõhusamalt kasutada lennuaega, lennuruumi ja parandab suuresti ka lennujaamade turvalisust. nii et äh, ma kindlasti nimetan ametisse just Cesari eest vastutava isiku kes eh, loodetavasti suudab eh, viia selleni, et seda uut tehnoloogiat eh, kasutatakse üle kogu Euroopa. ma vabandan, et vastamise aeg sai otsa. proua Tapardel. suur tänu, esimees. volinikukandidaat, minu esimene küsimus on väga pragmaatiline, see puudutab neljandat raudteepaketti ja rääkides selle paketi poliitilisest sambast, siis tahaksin teada, mis on teie seisukoht konkurentsi edendamise, konkurentsi põhimõtte edendamise kohta selles valdkonnas. kas te pooldate seda poliitilises sammas, seda põhimõtet edendataks? teine küsimus käib turismi kohta, miks ei ole turism teie portfelli osa äh, Äh, turism ja transport on ju tihedalt seotud, me teame, et Euroopas on väga palju turismivaldkondi või turismipiirkondi, millele on raske ligi pääseda. mõned suured Euroopa linnad, isegi pealinnad, kus äh, taristud on puudulikud selles piirkonnas, nii et milline on teie visioon ja teie strateegia, kuidas arendada taristuid neis piirkondades, sest turism panustab väga suuresti Euroopa Liidu SKP-sse ning taristu on turismi seisukohast äärmiselt oluline. teine küsimus, kas need liikmesriigid, kes on Euroopa Liidu piirialadel, nagu näiteks minu riik Rumeenia. Ehm, kuidas te kavatsete neid riike toetada, et saaksid arendada välja oma taristuid ka piirialadel, mis viivad idanaabriteni, Aasia riikideni, Venemaani, kuidas eh, aidata neil parandada äh, transpordiühendusi ülejäänud maailmaga, sest transport on üks Euroopa Liidu põhisambaid, suur tänu. ja tahaksin veel öelda, et on väga, tõesti väga vähe volinikukandidaate ja sellest on muidugi kahju. ma, äh, te, võtsite nüüd väga pikalt sõna, ma ähm, palusin äh, teil juba äh, koosoleku alguses võtta sõna lühidalt, volinikukandidaat on sellest äh, kinni pidanud, palun ka teil kõigil teistel seda meeles pidada, nüüd on sõna härra Šefčovitšil. suur tänu! muidugi selleks, et vastata kõigile neile küsimustele, peaksime me omavahel kahepoolselt kohtuma, aga püüan mõnele küsimusele kiirelt vastata. muidugi neljanda raudteepaketiga seoses peame, püüame leida sellise lahenduse, mis oleks vastuvõetav liikmesriikide enamusele ja ka parlamendi enamusele, et äh, parandada seda olukorda. on mõeldavad erinevad mudelid, mida kõike kaalun, aga oluline on, et me saavutaksime edusamme. mis puudutab turismi, siis peame me kombineerima tõukefondide vahendid, mis liikmesriikidele kättesaadavad on ja muidugi ka kasutama seda kõrgekvaliteedilist eh, taristut, mis meil Euroopa Liidus on, sest kui inimesed teavad, et nad saavad siin reisides ohutult ja mugavalt reisida, siis eh, see eh, oleks muidugi parim strateegia, et teha ka ligipääsetavamaks turismi atraktsioonid erinevates liikmesriikides. ma pean olema õiglane kõigi vastu, nii et äh, paraku ei saa meil lasta teil lõpuni vastata, aga see selgelt ei ole teie süü antud juhul. proua Klün, palun. suur tänu, esimees härra Šefčovitš. ma tahaksin küsida kohalike ja piirkondlike lennujaamade kohta, need on äärmiselt olulised ka Euroopa Liidu äärealadele isoleeritud äh, aladele, need on väga olulised kohalike kogukondadele ja olulised ka turismile. Nad on väga olulised taristu osad, paljud neist on surve all, nad, nad suletakse ükshaaval, kui me just ei ähm, võta samme selle vastu. kui vaadata riigi toetuste reegleid piirkondlike lennujaamade kohta, siis kas te saaksite et äh, selgitada oma strateegiat, kuidas päästa meie piirkondlikud lennujaamad. see oleks vastus paljudele, ähm, paljudele isoleeritud aladele, äärealadele äh, ja saartele. suur tänu! ma olen nõus, et äh, kohalikud ja piirkondlikud lennujaamad on Euroopa Liidule väga olulised kui ma mõtlen meie lennujaamade võimekusele ja meie naabrite lennujaamade võimekusele, siis äh, on selgelt näha, et äh, et näiteks Istanbuli lennujaam suudab varsti äh, vastu võtta juba sada nelikümmend kuni sada viiskümmend miljonit reisijat aastas, võib jõuda saja kümne kuuekümne miljoni ja kui võrrelda seda Heathrow'ga, kus võimekus on seitsekümmend miljonit äh, reisijat äh, aastas, siis selgelt on meie Lähis-Ida naabrite võimekus niivõrd suur, et me peame seda arvesse võtma ka oma lennujaamade haldamisel ja kogu meie õhutranspordiga tegelemisel. muidugi ka tõhusus eh, nii õhus kui ka maal, eh, lennujaamades on oluline ja ma usun, et me suudame leida head lahendused lennujaamade võimekuse paketis, sest eh, meie hinnang on, et kui me need ettepanekud ellu viime, mis me oleme teinud ja ma olen täiesti teadlik neist probleemidest, mis on selle dokumendiga seotud, siis me suudame kahekümne miljoni võrra suurendada Euroopa lennujaamade võimekust ilma, et oleks vaja ehitada välja veel üks maandumisrada, ma usun, et see on õiglane hind ja mis puudutab äh, riigi toetusi, riigi abi, siis on väga hea, et need äh, toetused on olemas ja et on vastavad reeglid nende kohta, me hiljem võib-olla ka arutame sadamate äh, teemat mis puudutab lennujaamasid, siis meil on vaja häid kriteeriumi, mille, mille järgi neid hinnata ja loodetavasti ka kolleeg proua Vestager, kes on äh, konkurentsivõimest vastutav transpordivaldkonnas, saab ka sellega tegeleda. suur tänu, äh, sõna on Toomas Peetri poole peal. lugupeetud volinikukandidaat, tahaksin lühidalt küsida kahe asja kohta mis puudutavad Ida-Euroopa võrgustikku transpordisüsteemi. esiteks äh, Via Carpatia, mis algab Klaipedast, Leedust äh, läbi äh, Poola, Tšehhi Vabariigi ja kuni Tessa-, Thessalonikini Kreekas. kahjuks ei ole see marsruut TNT-s kaasatud, aga kui äh, piirkonnad äh, tuleksid välja oma algatusega, et rahastada seda äh, Euroopa ühendamise rahastust, siis kas te peate seda mõeldavaks, kas me võiksime loota sellele, selle projekti lõpule viimisele tulevikus, ma arvan, et see on väga oluline selles piirkonnas. ja teine küsimus, ma tõesti väga lühidalt laiarööpelise äh, raudtee ehitamine, mis algab äh, Austriast ja kuni Venemaani. mis on äh, teie arvamus, kas Euroopa Liit võiks ka seda projekti rahastada? suur tänu, härra Poreba, mõlema küsimuse eest. muidugi, mis puudutab Via Carpatiat, siis tõepoolest see ei ole kaasatud TNT projekti, aga see on niinimetatud äh, Ähm, põhivõrgustiku osa, mis on ka väga oluline Euroopa transporditaristu äh, väljaehitamisel ja muidugi on siin oluline, et liikmesriigid kasutaksid juba neile eraldatud vahendeid. Te teate, et siin on üks äh, kriteerium, kui siin on selgelt tegemist ühe olulise Euroopa äh, võrgustikuga, kus on piiriülene ja see tõepoolest parandaks olukorda selles piirkonnast Euroopa perspektiivist, siis kindlasti me võime selle üle mõelda ja saame seda hinnata. mis Kesk-Ida-Euroopa riikides puudu on, on nende projekti kvaliteetsus ja, ja äh, kiire äh, elluviimine, samuti rahastuse ärakasutamine, mis on eraldatud äh, tõu-, tõukefondide kaudu. ja mis puudutab äh, laia rööp-, äh, rööpmelist raudteed, siis see saaks kindlasti rahastust. suur tänu, palun, Lucy Anderson! Te rääkisite sellest, et kõikides transpordi, kõikide transpordiliigide puhul tuleb tagada reisijate õigused ja see on väga positiivne avaldus, parlament on aastaid selle eest võidelnud ja fraktsioonideülene kokkulepe on olemas. mis teie arvamus on siis parlamendi resolutsioonide kohta kahe tuhande üheteistkümnendast, kaheteistkümnendast aastast, mida kavatsete teha selleks, et kõik reisijad, sealhulgas puuetega reisijad ja Äh, piiratud liikumisruumiga inimesed saavad piisavat infot marsruutide kohta, sealhulgas äh, ka õhumarsruutide kohta lennuliinide puhul, kas äh, nende õigused on tagasid ja mida teha sellega, et erakordsete tingimuste tõttu oleks tulevikus võimalik erandeid teha hüvitamisele ainult tõesti väga erandjuhtudel vastavalt öö, Eh, koostatud eh, plaanidele. reisijate õiguste osas on jah, palju saavutatud, aga palju on veel ees ja kas me peaksime päästma ka äh, magamisvagunid? suur tänu! kui me räägime reisijate õigusest, õigustest, siis äh, äh, jah, kasutades siin nüüd asjakohast äh, sõnastust, oleme pika tee maha sõitnud äh, ja parlament on tõesti võidelnud selle eest palju, et reisijate õigused oleksid tagatud kõrgel tasandil kõikide transpordiliikmete, liikide puhul. mis nüüd edasi saab? edasi peaks minu meelest vaatama täpsemalt seda, et kuidas reisijate õigused äh, kohandada uute arengutega. nimelt äh, transpordiliikide vaheline transpordiviis äh, noh, näiteks, et inimesed sõidavad öö, oma marsruudil nii rongi, laeva kui lennukiga, et kuidas igal pool, igas öö, lõigus tagada siis öö, nende õigused. ja nüüd öö, lennureisijate õigused ainult, ainult viis protsenti, kui mul on nüüd õiged info, sai ta, öö, hüvitist öö, öö, rikkumiste puhul öö, aga meil ei ole väga head rikkumismenetlust praegu, reeglid on väga keerulised, aga meil ei ole ka jõustamissuutlikkust liikmesriikides tagatud. me peaksime samm-sammult siiski järjest rohkem ja rohkem käivitama rikkumismenetlusi, selleks et inimestel oleks võimalus kuhugi pöörduda murega ja mitte ainult kohtutesse kui nad tahavad oma õiguste rikkumise eest hüvitist nüüd äh, puuetega inimesed äh, ja liikumispuudega inimesed, ma kavatsen proua Tyssoniga teha väga tihedat koostööd Euroopa juurdepääsetavuse seadusandluse osas, mis seaduses kirjutaks sisse, et liikumispuudega inimestel on samasugused õigused nagu kõikidel teistel reisijatel. ja reklaamiksin lühidalt äh, uut äh, nutikat äh, rakendust, äh, mille saab maha laadida Euroopa Komisjoni veebileheküljelt, kus kõik äh, versioonid on ära toodud äh,. see on tõesti väga nutikas lahendus, isegi nägemispuudega inimesed saavad seda kasutada äh,. tõesti äh, saab lihtsalt äh, nupule vajutades teada, millised teie õigused on ja suur tänu lisaaja eest. suur tänu. proua Isaskun Bilbao, Baranditša saab järgmisena sõna suur tänu, härra esimees. härra esimees, härra Šefčovitš, neljas raudteepakett äh, oli vajalik sellepärast, et kolmas äh, kukkus läbi. kas te kavatsete neljanda paketiga veenda liikmesriike selles, et nad oma ajaloolistest monopolidest luubuksite? nõukogu ei ole võtnud poliitilist otsust selle kohta, parlament on kuus raportit esitanud, see on ettevõtete pärast, kes tahavad bürokraatlikke kulusid vähendada ja oma stabiilsus äh, tagada. kas äh, see, kui see ummik seisab, kas siis te kavatsete mingisugust läbimurret saavutada üksikute äh, direktiivide kaupa? on tulemas ka mõjuhinnang neljanda paketi osas investeeringutele ja töökohtadele. kas te olete kaalunud ka seda, et mõõdetakse selle mõju ka intermodaalsusele, koostalitusvõimeline. mida te kavatsete teha selleks, et maanteedelt raudteedele rohkem meie kaubavahetust viia ja mida kavatsete ette võtta äh, teenusepakkujate Äh, turu korrastamiseks. suur tänu, proua Isaskun, selle küsimuse eest ja see kindlasti on neljanda raudteepaketi kõige olulisem osa, millest te viitasite, kui mul nüüd oleksid taskust võtta kõik vastused, siis oleksime me lahendusele väga lähedal, aga räägin teile siis sellest, mis ma arvan praegu. minu esimene prioriteet oleks see, et see pakett jääks ühtseks. ma arvan, et tehniliselt poolelt äh, on edusammud olnud väga selged aga oleks väga kurb äh, muidugi, äh, et äh, kui me nüüd loobuksime kogu sellest saavutatust lihtsalt poliitiliste probleemide pärast. ma ei taha teile esitada kindlasti oma ametiajal viiendat raudteepaketti. mulle väga meeldiks, kui see neljas pakett jääkski aastateks viimaseks ja et mulle meeldiks see, kui meil tõesti õnnestuks lahendada praegu veel lahendamata küsimused. jah, muidugi äh, Äh, mudeleid on erinevaid, äh, lahutatakse ühe mudeli kohaselt äh, infrastruktuur ja teenusepakkujad ja nende mudelite kohaselt on ka võimalikud suurepärased lahendused, aga mõnede liikmesriikide jaoks oleks see samm, millega seatakse ohtu töökohad selles sektoris aga olen valmis ära kuulama kõik ja otsima õiget lahendust. minu jaoks on aga kõige olulisem äh, finantsläbipaistvus, äh, õiglased mängureeglid, äh, õiglane konkurents ja ühtne arusaam sellest, et see, mida me ette võtame, on õige ja siis peaks juurutama mingisuguse üleminekuperioodi, tagamaks selle, et äh, kõik ähm, tegu, turul tegutsejad äh, järgivad ühtseid reegleid ja et äh, raudteetööstus saab uutele rööbastele, mida ei hakata jälle ümber tõstma ja et keegi ei hakkaks üldse rääkima viiendast raudteepaketist. järgmisena saab sõna Luis de Grandes Pascal suur tänu, härra esimees, austatud volinikukandidaat. Euroopal on hädasti vaja meie raudteed äh, muuta tõhusaks transpordiliigiks, äh, mis oleks keskkonnasäästlik ja teeniks äh, kodanikke ja ettevõtteid. mõned reformid on läbi viidud juba, kuid meie raudteed ei ole võtnud suurt turuosa, väga palju äh, tõkkeid on liberaliseerimisele, palju ohte tasakaalule. üks probleem on loomulikult liikmesriigid ja konkurents siseturgudel ja liberaliseerumise puhul meil ei, me ei saa rääkida sümmeetriast, on ju loogiline, kas on loogiline, et liikmesriigid äh, piiravad juurdepääsu oma turgudele ja äh, hoiavad alles teatud priviligeeritud ettevõtted ja minu küsimus volinikukandidaadile. mis arvate teie vastastikuse klauslitest? suur tänu selle küsimuse eest, äh, täiesti õigustatud ja iseenesest see küsimus on kõige parem argument mõlema paketi osa Äh, edendamiseks me peame edusamme saavutama tehniliselt poolelt, aga ka haldusosas ja poliitilistes küsimustes, kui see ei osutu võimalikuks. kui liikmesriigid äh, ja turul tegutsejad, operaatorid arvavad, et õiglast konkurentsi ei ole, et nad on kuidagi halvemas olukorras kui teised, kus, kui mõnes liikmesriigis ilma igasuguste hangeteta ettevõtted saavad äh, ühe või teise lepingu ja kui ei ole tagatud piisav finantsläbipaistvus, jääb äh, mulje, et raha, mis suunatakse ettevõttesse infrastruktuuri haldamiseks, hoopis täidab operaatori taskuid. ja nad võivad seega üles osta ettevõtteid mis nendega konkureerivad äh, naaberriikides ja no vot siis on probleem meil. ja see probleem tuleb lahendada. ja see on võimalik ainult läbi äh, finantsläbipaistvuse, läbi selle, et võtame vastu väga selged reeglid. ma tõesti loodan, et see üleminekuiga, millest ma, periood, vabandust, millest ma räägin, et see ei kujune väga pikaks ja ei tekita pingeid turul ja tooks endaga kaasa äh, soovimatud tagajärjed, vaid et pigem see üleminekuperiood äh, panustaks tõelise Euroopa raudteeala loomisele. me tahaksime vältida killustumist, uute tõkete seadmist, seda kõike tahaks vältida. ja muutsu-, kutsuksin kõiki teid üles, aga loomulikult nõukogu leidma õig-, õiglane ja elujõuline lahendus äh, raudteede paketi poliitilisele tasandile. järgmisena saab sõna Ines Ajala-Sender. suur tänu, härra esimees, härra Šefčovitš. Junckeri programmis räägitakse äh, rahalistest vahenditest ja töökohtadest meie oleme võtnud vastu transpordi eelarve kolmekümne miljardi ulatuses ja nüüd on siis probleemiks see, et kuidas seda õigesti kasutada, seda raha. arvestades praegu majanduskriisi ja kasinuspoliitikat, ei ole liikmesriikidel võimalik kaasfinantseerida programme. kas te olete valmis näitama üles piisavat paindlikkust selleks, et need investeeringud ei läheks korstnasse kuldreegli tõttu või, või mis iganes põhjusel? ja teiseks, kas te võiksite kohustada neid liikmesriike, kes seavad tõkkeid piiriüleseks äh, liikumiseks, näiteks Pürenedes, Hispaanias, äh, kannaksid vastutust. meil on vaja sellist paketti, millest on kasu transporditöötajatele, meil on vaja, et meie meresõitjad äh, oleksid paremas olukorras, meie autojuhid vananevad ja nii edasi, kas on mingisugune sotsiaalne pakett tulemas, mida on hädasti vaja? suur tänu mõlema küsimuse eest. kui me nüüd räägime sellest investeeringute paketist, millest ma rääkisin, nagu ma ütlesin, komisjoni valitud president on selgel seisukohal, et kolme kuu jooksul esitame me teile tegevuskava selle kohta, kuidas koguda kolmsada miljardit eurot investeeringuteks ja selles mõttes äh, olen mina õnnelik äh, volinikukandidaat, et tänu teile on nimelt nii, et transpordi ja kosmosepoliitika eelarverida on väga selgelt välja joonistatud, konkreetsed äh, vahendid ette nähtud konkreetseteks eesmärkideks ja ma arvan, et siin valdkonnas on kindlasti võimalik esitada selliseid programme, projekte, mis on atraktiivsed ka erasektorile ja on võimalikud seega avaliku erasektori rahastamis, kaasrahastamine. Euroopa Investeerimispanka tuleks rohkem ära kasutada, sellepärast et minu meelest nad võiksid teha enamat, aga ka kindlustusettevõtted, pensionifondeid, kus raha on, aga seda raha ei suunata sinna, kuhu meil on seda vaja ja neid kõike me võiksime kasutada siis selle investeerimisrahastu loomiseks nüüd äh, loomulikult äh, kui me räägime paindlikkusest, äh, stabiilsus ja kasvupaketist, see on muidugi tõsine teema. sellest on palju räägitud, stabiilsuse kasvupakt. leidis juba ümbersõnastamist, paindlikkusklauslid on sisse kirjutatud nüüd stabiilsuse kasvupakti ma arvan, et me peame leidma võimalused, kuidas neid investeeringuid kasutada äh, selleks, et majanduskasv jätkuks, aga ei jätkuks mitte ainult äh, võlakoorma arvelt. see on kindlasti oluline järgmiseks, järgmises äh, komisjonis härra Moskovissi, härra Katainen, härra Dombrovskis kindlasti uute volinikena hakkavad selle teemaga tegelema hoogsalt ja praeguses raamistikus need vahendid, mis on ette nähtud transpordi jaoks, on, on juba iseenesest suur asi ja aitavad panustada omalt poolt sellesse investeerimispaketi. George Bach. suur tänu, esimees, tere tulemast, härra volinikukandidaat. minu küsimus puudutab samuti reisijate õigusi. mul on väga hea meel, et te ütlesite ennist vastuseks minu kolleegile äh, Äh, midagi mitmeliigilise transpordi ja reisijate õiguste kohta, ma arvan, et need on väga olulised küsimused, aga nüüd konkreetne küsimus äh, transpordiõiguste, või vabandust, reisijate õiguste ähm, läbivaatamise puhul, kas te seate keskmesse just äh, reisijate huvid ja teiseks äh, Ähm, õhutranspordis ähm, seal ei ole tegelikult parlamendil ja komisjonil võimalik kasutada oma seadusandlikku rolli, vaid üha rohkem ähm, võtab selle rolli üle tegelikult Euroopa Kohus ja kuidas seda blokaadi lahendada nii, et seadusandlik pädevus jälle jällegi tuleks tagasi meile, aitäh! I... suur tänu selle küsimuse eest, ma olen teiega igati nõus, et kui reeglid ei ole piisavalt selged, siis sekkuvad kohtud. ja ma arvan, et äh, Euroopa Kohtu äh, hiljutine otsus äh, õhureisijate õiguste rikkumise kohta ja nõndanimetatud kohtulahend teise pagasi eh, ühiku kohta on oluline, meil on vaja oma seadusandlust palju rohkem täpsustada nendes küsimustes. ja mõlemas küsimuses ma tahan olla kindel, et me suudame neid nii palju täpsustada, et arvestades neid kohtulahendeid ja eriti Euroopa Kohtu viimase aja lahendeid arvestades ja samal ajal, nagu te õigesti ütlesite, reisijad peavad olema asetatud äh, selle läbivaatamise keskmesse ma usun, et kui me poleks äh, tegelenud nii aktiivselt reisijate õigustega, siis oleks olukord palju halvem, meil on olnud väga palju ülebroneerimisi, te teate, kui te reisite välismaal, äh, siis te ei ole päris kindlad, kas te saate seal pardale või mitte ja võib-olla palju teisi piiranguid, mis muudavad äh, reisijate elu tõesti äh, raskeks, eriti kui te perega reisite ja kõigi nendest küsimustest, äh, küsimustega tuleb tegeleda ja on väga kahetsusväärne, et selle kahepoolse probleemi tõttu me oleme mitmed seadusandlikud ettepanekud praegu lauasahtlisse ootele pannud ja kuigi komisjon peab arvestama ka neutraalsuse põhimõttega ja liikmesriikide suveräänsuse põhimõttega, olen mina valmis koos nõukoguga mõtlema, eh, kuidas selle seadusandliku ettepanekuga edasi minna ja kuidas seda probleemi lahendada. Gonzales Penjas, aga ich muss jetzt järgmisena Tanja Gonzales Penjas, kuid veel kord ma palun volinikul kinni pidada kõneajast suur tänu, lugupeetud volinikukandidaat, Euroopa strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend soovib kestlikku intelligentset majanduskasvu, kuid transpordipoliitika kaldub aga ressursside liiga suure kontsentreerituse poole ja kodanike huvide üle valitsevad investorite huvid me peame arendama ka ühiskondlikku transporti, me peame arendama edasi Euroopa kiirteid ja koridore ja aga sageli äh, ei ole transpordivõimalused kättesaadavad kaubavedajatele ja reisijatele. väga paljudes Euroopa piirkondades. ma tahaksin küsida kuidas transpordipoliitika viiakse kooskõla inimeste vajadustega, kas te kuulete ära inimeste vajadused, kas te mõtlete ka selle peale, mida transport saab kaasa aid-, kuidas transport saab kaasa aidata inimeste igapäevaste vajaduste rahuldamisele ja kaasamisele, et ei piirdu ainult erainvestorite huvidega um,? Uh, for... suur tänu, proua, selle küsimuse eest. Te puudutasite äh, väga olulist küsimust me äh, tulevikus püüame pidevalt suurendada selle tähtsust ja see on ühistransport, sest arvestades linnastumise protsessi, ma ei usu, et praegune transpordikollandus suudab pikema aja jooksul vastu pidada meie linnad, meie kodanikud äh, Äh, suruvad peale, äh, meil on suured ummikud, me rikume oma keskkonda, äh, suurendame oma kasvuhoonegaaside noh, heitmeid ja meie suurlinnad muutuvad elamiskõlbmatuks, kui tohib seda sõna kasutada. ja seetõttu me peaksime julgustama jätkusuutliku ühistranspordi arengut, sest see peaks olema ökoloogiliselt vastuvõetavam lahendus, seda toetaksid kodanikud ja see lahendaks ka selle probleemi, mis on Euroopas oluliseks saanud. me kaotame oma SKT-st ühe protsendi, kuna me veedame nii palju aega ummikutes. kui me räägime kodanike vajadustest, siis ma olen valmis avalikkusega konsulteerima, eh, nendega, kes soovivad oma koduriigis olukorda parandada. ma olen, äh, olen valmis ka külastama neid linnu, kuid ma usun, linnade liikmesriikidel tekib just selle lähimuse põhimõtte põhjal küsimus ja ma olen alati valmis mõtlema selle peale, kuidas lahendada seda juurdepääsu probleemi, kui me ei saa kasutada turumehhanisme nagu äh, avaliku teenuse kohustus ja teised. suur tänu. George Bach vabandust, Keith Taylor. Äh, identiteedikriis, suur tänu, esimees, suur tänu, härra Šeftšovitš. ma äh, mõtlesin selle peale, milliste konkreetsete meetmete peal komisjon integreerib äh, rahvatervise transpordipoliitikasse, arvestades seda, et on üha rohkem äh, teadustõendeid, et hingamiselundite ja südame, veresoona haigluste ja vähihaiguste äh, arvukus on seotud transpordiga ja transpordiga seotud aspektidega ja ma olen nõus teiega volinikukandidaat, et kakskümmend kuus tuhat liiklussurma Euroopa Liidus on vastuvõetamatu. kuid ma palun, et te peaksite meeles, et ainuüksi Ühendkuningriigis kakskümmend üheksa tuhat inimest igal aastal sureb õhusaaste tõttu. tänan. suur tänu, härra, selle küsimuse eest ma äh, leian, et te praegu väga hästi tõestasite seda, kuidas transport on seotud väga paljude teiste eluvaldkondadega, mis on olulise tähtsusega Euroopa kodanike heaolu jaoks. mida me konkreetselt saaksime ette võtta, sest te küsisite seda, mida me konkreetselt teeme. ma usun, et me kaalume kõiki neid võimalusi, mis meil on, et veel veelgi vähendada liiklussurmade arvu. me oleme lihtsamad meetmed juba ellu viinud, aga nüüd me peame tegelema olulisemate küsimustega, äh, kaasajastama taristud äh, ning toetama arenguid äh, ka olemasolevate Euroopa rahastute abil me peame mõtlema ka võimalike eesmärkide peale, kui me räägime rasketest vihakastust. kakskümmend kuus tuhat inimest äh, liiklussurmade ohvreid on kakskümmend kuus tuhat liiga palju. kui te aga räägite õhusaastest, ma viitasin just teie kolleegile hetke tagasi, et ma olen teiega nõus õhusaaste on vastuvõetamatul tasemel, kui me mõtleme selle peale, mis toimub meie äh, linnades, eriti tipptundidel, siis te teate, et see on täiesti vastuvõetamatu olukord. mida me saame ära teha? ja ka siinjuures me peame silmas pidama seda, mis kuulub Euroopa Liidu pädevusse, mis kuulub linnade pädevusse, kus jookseb see subsidiaarsuse piirjoon. ma usun, et linnad on need õiged kohad, kes saavad kujundada oma transpordipoliitikat linna kodanike jaoks kuid samal ajal ma olen valmis koostööks liikmesriikide ja linnadega, kasutades kõiki olemasolevaid platvorme, neid näiteks Euroopa Liidu ühistranspordiplatvorm äh,, mobiilsuse platvorm, sest neid on väga mitmeid ja me saame neid ära kasutada äh, laiemalt Euroopa Liidus ja meie ka linnades. järgmise äh, äh Daniela Juto suur tänu, volinik. transpordisektor vastutab kahekümne kuue protsendi kasvuhoonegaaside heitmete eest, kaheksakümmend protsenti maanteetransport ja vaatamata sellele äh, äh, alternatiivseid kütuseid kasutavate sõidukite arv on väga väike ja uued tehnoloogilised lahendused nagu elektriautod ja teised äh, Äh, tagavad samad tulemused, kuid puhtamal viisil. kuid siin Euroopas kasutame endiselt väga palju fossiilseid kütuseid, äh, fossiilkütuste lobi on monopoliseerinud turu, nad takistavad meil kasutamast uusi jätkusuutlikke lahendusi. volinik, kas Te jätkuvalt äh, äh, tegelete selle lobistide huvides, nende harmaste ettevõtete huvides või kuulate ära kodanike mured ja revolutsioneerite äh, selle transpordiligi, et me saaksime loobuda fossiilsetest kütustest ja minna üle alternatiivsetele küsimustele. kui te lubate teise küsimuse, proua Deli mainis juba Torino-Lyoni tunneli küsimus, ma tahan samuti lisada, et te ilmselt olete teadlik et see on raudteeliin, kuid see saab abi Euroopa rahaliste vahenditest. ja see on kiirrongiliin ja ma ei usu, et see on õiguspärane Euroopa vahendite kasutamise viis. suur tänu, kui me räägime kasvuhoonegaasidest äh, arukatest äh, sõidukitest, mis kasutavad alternatiivseid kütuseid, siis selles osas me peaksime üle saama selle kana ja muna dilemmast. Äh, äh, inimesed ei osta neid potentsiaalseid äh, arukaid atusid, kuna puudub vastav alternatiivkütuse infrastruktuur. kuid on vaja, miks ei pakuta seda infrastruktuuri, sest nõudlus on väike. seega me peaksime nagu üheaegselt edasi liikuma äh, äh, äh reklaamima arukaid äh, sõidukeid, alternatiivseid kütuseid, elektrit, äh, vesinikku äh,, kütust, vedeldatud maa, veeldatud maagaasi ja surugaasi ja kõiki teisi uut tehnoloogiaid ja samal ajal peame tagama, et Euroopa rahalised vahendid TNT võrgustike Äh, rajamiseks oleks seotud ühe tingimusega, et abi saamiseks Euroopa äh, rahalistest vahenditest oleks seotud kohustusega arendada ka kaasaegset infrastruktuuri alternatiivseid kütuseid kasutavate sõidukite jaoks. siis ma usun, et me suudame saavutada seda, et rohkem arukaid sõidukeid liigub meie teedel. Georg Maier härra eh, Šefčovitš. Eh, mind paraku veidi diskrimineeritakse, sest ma ei kuulu ühtegi fraktsiooni ja ma ei saanud esitada pikemat küsimust, aga usun, et jõuan ka selle ajaga eh, kõik ära öelda Te,. teate, et praegu on väga oluline idapartnerlus ja mainiti ka TNT projekti äh, ja ma tahaksin teada, mis on teie prioriteedid äh, äh, nende projekti puhul, millised projektis on plaanis rahastada. Äh, ma tahtsin ka teada, kas teil on plaan midagi ette võtta äh, Äh, liiklusohtlike veokite vastu Euroopa teedel, nad kujutavad endast ohtu kõigile liiklejatele. nii et mind huvitab ka äh, teie suhtumine üli, suurtesse ülirasketesse veokitesse. kui te lubate, kas te rääkisite konkreetsest tunnelist või viitasite ükskõik millistele tunnelile, sest läbi tõlke see ei tulnud läbi? kaks tunnelit ko, ko, Koorm ja Semmering baasis I see I, <coughs> I'm here I... Äh, nüüd ma mõistan. Äh, ma sellega seoses tahan öelda, et see on seotud teatud määral ka eelmise küsimusega tunnelite kohta. Te teate, kui keerulised ja intensiivsed arutelud olid seoses selle TNT projektiga ja te olete ilmselt teadlikud, et tol ajal Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu leppisid kokku, et kui me soovime saavutada seda positiivse muutuse Euroopa taristu kasutamisel, me peaksime keskenduma oma rahaliste vahendite kasutamisel sellele, et saavutada käega katsutavaid muudatusi ja edasiminekut Euroopa infrastruktuuri. seetõttu äh, nõustuti edasi liikuma kokkulepitud projektidega, kasutades juba kokkulepitud metoodikat, mille Euroopa Parlament ja Nõukogu on juba heaks kiitnud. niisiis te mõistate, et minu jaoks see projektide loetelu on minu jaoks nagu Euroopa seadus, milles on kokku lepitud. ja meie peame nüüd hakkama äh, seda teie poolt heaks kiidetud kava ellu viima ja sellega on seotud ka minu kavatsused nende projektidega. kui me räägime nüüd äh, väga ülipikkadest äh, äh, kaubaautodest, ma vajan, et selleks on vaja rohkem kui seitse sekundit, kui ma usun, et see küsimus tõstetub uuesti ja ma sellele vastan siis, seega esimees on väga range aja kasutamisel suur tänu, äh, härra esimees, minu küsimus härra volinikukandidaat puudutab neljandat raudteepaketti. ma äh, nägin, et te olete veendunud äh, ja te tahate, et tervet paketti arutatakse ühtselt, aga kui poliitilisi kokkuleppeid ei saavutatu või saadetakse väga hilja, kas te olete valmis siis loobuma sellest tehnilisest paketist, mille puhul on tehtud ära suur töö siin nõukogus ja komisjonis ja mille osas on leitud konsensus, see oli minu esimene küsimus ja teine küsimus väga lühidalt, mis puudutab Euroopa Raudteeametit, mis nagu kõik ülejäänud äh, Euroopa ametid kannatavad äh, selle all, et eelarvet on kärbitud viis protsenti, kui tema pädevust aga tõstetakse nii, nagu tehniline ümbrik ette näeb, siis kuidas te kujutate ette, et see amet väiksema eelarvega, aga rohkemate ülesannetega toime peaks tulema, suur tänu! suur tänu, proua kui me räägime ametitest, siis, siis need on nagu mineviku vaimud, mis teid kummitavad ka tulevikus. sest mina vastutasin läbirääkimiste eest Euroopa Liidus ametite uue töökorralduse eest, kuid hea on see, et nagu Euroopa Raudteeameti puhul eh, me pidasime silmas, et see on tulevikuamet, amet. Eh, see on järk-järguline arenguprotsess ja ma saan teile öelda, äh, kui ma ei eksi, siis on kavandatud nelikümmend kolm täiendavat ametikohta Euroopa Raudteeameti jaoks, äh, mis viib siis töökohtade arvu kahesajale, see on üsna märkimisväärne ametikohtade arvu suuremine ameti jaoks ja kuidas seda kõike saavutada nende viieprotsendiliste kärbete kliimas äh, mis on kohustuslik kõikidele institutsioonidele ja ametitele, agentuuridele, siis eh, selle konkreetse juhtumi puhul me kasutame võimalust rahastada neid uusi eksperte, kes hakkavad tööle Euroopa Raudteeametis läbi tasude, mida nad hakkavad võtma lubade väljastamise eest, millega tegeleb Euroopa Raudteeamet Äh, äh, raudteetööstus igati ootab selle raudteeameti töö käivitamist, nad tahavad väga kiiresti Äh, lahti saada kahekümnest kuuest erinevast siseriiklikust äh, relist, kuid samas on oluline saada ka äh, lubasid veeremi kasutamisele, sest tänapäeval, kui tahetakse vegurile luba saada, siis seda, selleks kulub kaks aastat ja seda tuleb teha igas liikmesriigis, nüüd saab seda teha kiiremini, protsess on lühem ja väljastatakse dokument, mis on kehtiv kõikides liikmesriikides ja see näitab väga selgelt, et raha on hästi kulutatud ja Euroopa Raudteeamet on igati ära teeninud personali suurendamise. nüüd äh, esitavad küsimusi ITRE komisjoni liikmed, kõigepealt tervitan äh, siin ITRE komisjoni esimeest härra Puusekit. järgmisena saab küsimuse esitada Angelika Niibler. suur tänu, esimees, volinikukandidaat, tere tulemast teile, me räägime või oleme nüüd äh, üle läinud äh, kosmosepoliitika teemale, ma tahaksin esitada mõned küsimused Galileo kohta, see on ju üks tõeline majakas, see projekt Euroopas. jah, minu esimene küsimus, kas te, kui teid ametisse äh, kinnitate, kinnitatakse, kas te soovite Galileod ka samamoodi edasi toimida nagu teie eelkäijad äh, Te mainisite, et äh, on teatud probleeme tekkinud ka satelliidisüsteemidega ja teine küsimus on, kuidas te käite ümber äh, patentidega, mis on seotud Galileoga, kas te soovite ette näha patendikorra, et äh, reguleerida Galileo kasutamist ja kolmandaks äh, Äh, Galileo kasutamine ärilistel eesmärkidel ja avaliku sektori poolt. aitäh! Äh, suur tänu, proua Niibler. vastuseks esimesele küsimusele kindlasti jah. sest ma arvan, et me oleme juba nii pikalt Galileo projekti kallal äh, töötanud ja minu eelkäija äh, asepresident Tajani tegi suurepärast tööd ja lõi korra majja. nüüd, kui me oleme õigel teel, meil on rahastamine ja kontrollmehhanism ja meil on tublid inimesed, kes selle projektiga tegelevad ja meil on selge äh, ajakava ka selle kohta, mida me soovime ellu viia. hetkel äh, toimus ka IMCO koosolek ja meil eh, ei õnnestunud satelliidid orbiidile saata. Eh, kuidas ära kasutada neid satelliite, me ei kaotanud neid, kuid me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas ära kasutada need satelliidid, kuigi nad on nüüd teisel orbiidil, sest me vajame neid. kuid me peame ära ootama äh, Äh, uurimiskomisjoni äh, selged järeldused selle kohta, mis äh, valesti läks. me soovime, et need satelliidid olid Galileoga konstellatsioonis ja mitte teisel orbiidil. me peame leidma siiski võimalusi nende ärakasutamiseks. seega üsna varsti me peaksime vastame küsimusele, kas me jätkame oma satelliitide orbiidile saatmise programmiga või ähm, peame läbi uurima kõik tehnilised probleemid, läbi uurima need, et me saaksime jätkata kasutuselevõtuga. järgmisel aastal äh, Ariel viis äh, äh, projekte, millega ähm, saadetakse orbiidile neli satelliiti, sellega meil õnnestub Galileo välja arendada niimoodi, et me saame ka endale vastavad teenused tagada. härra Stanišev lugupeetud esimees, lugupeetud härra Šefčovitš, südamest tervitan teid tänasel kuulamisel. kõigepealt tahan öelda, et mul oli võimalus jälgida teid töötamas praeguse komisjoni liikmena. Te töötasite väga efektiivselt ja tulemuslikult ja soovin teile edu ka järgmise komisjoni koosseisus. mul on väga selge arusaam teie portfellist, mis on väga keeruline, palju probleeme, kuid sisaldab ka palju võimalusi, kuid ma tahaksin täpsemalt küsida teilt, milline on teie nägemus Euroopa Liidu kosmosepoliitikast ja millised on need põhilised algatused, mida te soovite käivitada selles tegevusvaldkonnas konkreetsemalt? kas te äh, kavatsete äh, jätkata selle poliitikaga, et Euroopa on endiselt tagatud ka sõltumatu juurdepääs kosmosele, sest see võib olla üks äh, põhilisi küsimusi, millega tegeleks ka ministrite kohtumisel detsembris ja teiseks, milliseid teisi meetmeid te kavatsete rakendada Euroopa kosmosepoliitika prioriteetide elluviimiseks? suur tänu nende eh, heade sõnade eest, energia, efektiivsus, need on võtmetähtsusega sõnad transpordi jaoks ja ka Euroopa Liidu kosmosepoliitika jaoks. ja kuna see kehtib ka transpordipoliitika kohta, see kehtib ka kosmosepoliitika kohta. ma tahan öelda, et, et Äh, kõige olulisemad viis aastat äh, Euroopa Liidu keskmise poliitikas on just toimunud. me tahtsime äh, välja kujundada Galileo oma täielikus koosseisus, mis peaks koosnema kolmekümnest satelliidist, siis olenevalt sellest, kui palju on orbiidil, kui palju on varuks maa peal. samal ajal me soovisime edasiminekut ka Kopernikuse programmi et ehm, lennutada õhku ka maaseiresatelliidid, sest Galileo satelliite kasutatakse ehm, ülemaailmse satelliitnavigatsiooni jaoks ja aatomikella jaoks, mis on väga oluline eh, oluline ka õige aja andmiseks eh, finantstehingute jaoks, mis toimuvad börsidel ja ülemaailmsel rahastamisturgudel seetõttu ma leian, et on väga oluline, et e- Euroopa Liidul oleks iseseisev lähenemine, et meid ei oleks nõnda välja lülitada võimalik. ja kui me räägime nüüd äh, selles poliitikas siis juba toimub ettevalmistav töö selle kohta, kuidas, kuidas äh, konstrueerida Ariel kuus, Ariel seitse M ja ma loodan, et meil saab olema mitte ainult need väikesed rajatised nagu Vega või suured nagu Ariel viis, vaid ka keskmise suurusega rajatised. Jevžen Tošenovski. lugupeetud volinikukandidaat, ma räägin emakeeles, kuna te ka teie räägite tšehhi keelest ma küsin äh, kosmosepoliitika kohta, sest see kuulub ITRE komisjoni pädevusse. Äh, äh, satelliitnavigatsioonisüsteemide amet äh, etendab tähtsat rolli EGNOS ja Galileo projektide puhul. kas on võimalik ära kasutada sünergiat ja anda sellele ametile ka uued ülesanded, mis on seotud Kopernikuse ja teiste programmidega, sest teiste projektide jaoks uute ametite äh, loomine võiks olla üleliigne või liiga kulukas. suur tänu, suur tänu ka selle eest, et ma saan nüüd vastata slovaki keeles, ma tean, et härra Tošnovski saab minust aru mis puudutab tulevikku ja äh, GSA agentuuri, mis ähm, asub Rahas, siis meie jaoks on tuleviku prioriteediks see, et kasutada ka ärilistel eesmärkidel äh, Galileo pakutavaid võimalusi, see, mida nimetatakse business update'iks või äriuuenduseks see on oluline ka sellepärast, et Galileo oleks kättesaadav, juurdepääsetav Euroopa kodanikele, Euroopa ettevõtetele. nii et Galileol on väga lai kasutusvaldkond. oleme juba maininud ka Kopernikust, üle saja Euroopa lennujaama kasutavad EGNOst, sest see on palju odavam kui äh, mõned kallimad süsteemid suurte lennujaamade jaoks ja see süsteem on ka palju modernsem. ma olen kindel, et andmete kasutamine, mida me saame Kopernikuse programmi kaudu koguda, seda neid andmeid me peaksime võimalikult optimaalselt kasutama. kui ma tänaseks kuulamiseks ette valmistusin, siis lugesin, et Kopernikus toodab iga päev ühe terabaidi infot. ma pidin välja uurima, mis üldse tähendab. see tähendab äh, viisteist nulli ühe taga. ja me peame mõtlema, kuidas on võimalik kogu seda teavet kasutada. see Prahas asuv agentuur annab äh, komisjonile suured võimalused. Need andmed, mis pärinevad Kopernikusest, neid saab kasutada ka Frontex. Neid saab kasutada ka näiteks Mereohutusamet, ka keskkonnavaldkonnas saab seda kasutada. nii et sellest on palju kasu. sõna on Dominic Riquel, kes istub teie taga. suur tänu, härra esimees, austatud volinikukandidaat ma esitan teile küsimuse kosmopoliitika kohta, sellepärast et äh, see on praegu päevakohaline, aga üks küsimus ka transpordi kohta, ma olen transpordikomisjoni aseesimees. kas volinik on nõus äh, kolleegide plaaniga, et nimelt hakatakse välja arendama Galileo maapealseid äh, rakendusi? tegemist on äh, kümnete miljardite äh, dollarite suurusega investeeringuga, mida teeb praegu Ameerika omalt poolt. ja kas te kavatsete ette näha suuremaid rahalisi vahendeid äh, selle jaoks ja nüüd transpordi küsimus ka veel, mis puudutab sotsiaaltumpingut maanteetranspordi osas, kas te toetate kabotaaži liberaliseerimist täies mahus? ja kas te kavatsete kolleegiumis teha tööd äh, lähetatud töötajate direktiivi kallal? ja lõpetuseks, kas te toetate seda, et loodaks, loodaks äh, Maanteetranspordiamet? Thank you, thank you very much uh.... suur tänu. härra asepresident. kõigepealt me peame toetama regulatiivsete vahendite abil, et äh, ettevõtted kasutaksid ära Galileo võimalusi. Äh, õiguslikult me saame seda jõustada, me saame tagada, et uued uued vastuvõttesüsteemid nagu näiteks e-call süsteemi puhul oleksid äh, kooskõlas Galileo signaalidega. ja kõik seadmed tehnilised vahendid, mis on seotud kriisiolukordades pääste äh, teenustega. meil on tugev regulatiivne suutlikkus äh, läbi suruda seda, et kõik need seadmed oleksid äh, koostalitusvõimelised ka Galileoga ja me peame tegema tõsisest tööd tööstusettevõtjatega ja Galileo GNS agentuuriga, et välja kujundada selline tegevuspoliitika, mis tagab selle, et Galileo signaale kasutatakse massiliselt ja sellega luuakse uusi koht, töökohti Euroopa tööstuses, sest Galileo on kaasaegne projekt, uusim projekt ja see on palju uudsem lahendus kui GPS-süsteem ja seetõttu me peame tegema kõik selle nimel et rakendatakse kõiki meetmeid Galileo korralikuks kasutamiseks. kui me räägime nüüd satelliitide laskesüsteemidest, siis see on väga suur ülesanne ja ma pooldan kõiki projekte, mis tagavad meie iseseisvuse autonoomia juurdepääsul kosmosele. järgmisena äh, Miroslav Hansdorf ka mina annan võimaluse volinikukandidaadile rääkida oma emakeeles ja esitan oma küsimuse tšehhi keeles. minu meelest on väga oluline, et volinikukandidaat toob välja mere, veetranspordi võimalused nii sisevetel kui merel. ma olin väga üllatunud, et toona puhul kasutatakse ainult viisteist protsenti selle võimalustest, sellepärast mind huvitaks, kuidas kasutada muid jõgesid ja nende võimalusi. ma tean, et Valgevenes on ähm, kavas äh, ühendada Dneva jõgi Dnepriga, see võimaldaks äh, siis vee äh, teed Vahemerest Läänemereni lühendada neljakordselt nii et ma tahaksin kas teada, kas te soovite seda meie väga, meie presidendi Miloš Zemani väga ambitsioonika projektiga toetada, et äh, ühendada ähm, Elbe ühe teise jõega ja niimoodi ühendada äh, neli Euroopa merd. Brandenburgi ja Saksi äh, liidu maad Saksamaal on ka äh, Äh, nende parlamendid on ka võtnud vastu resolutsiooni selles küsimuses. suur tänu, härra Lansdorf, selle võimaluse eest äh, rääkida slovaki keeles, suur tänu teie küsimuse eest, mis rõhutab veel kord siseveeteede potentsiaali. ja seda, kuidas neid saaks edasi arendada võimalused selles valdkonnas on muidugi piiratud meie eelarvega, aga ma olen tänulik selle eest, et Euroopa Parlamendi abil on meil kolm korda rohkem vahendeid kui eelmisel programmiperioodil ja nii on võimalik toetada ka projekte siseveeteede kasutamiseks. mainitud projekt peaks võimaldama uuendada laevastikku, mis on tihtipeale vananenud, mitte eriti tõhus. me tahame parandada taristut, eelkõige sadamaid, kanaleid. aga me tahame investeerida ka personalikoolitustesse sest tihtipeale mängivad suurt rolli just väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted. mis puudutab neid projekte, mida härra saadik mainis, siis küsimus on selles, kui hästi eh, nad vastavad meie ähm, finantsvõimalustele selles valdkonnas. härra Coburn, palun Eh, volinikuga, kas te ei ole nõus, et Euroopa Liit eriti transpordivalvest ei peaks raiskama maksumaksjate raha eh, kallitele prestiižikatele projektidele, eh, millest ei saa ei maksumaksjad mingit kasu ei Kreekas, Portugalis ega Hispaania. ja äh, ainult laastavad Euroopa pro- ja kas te ei leia, et Euroopa kosmoseprojekt on, kuulub just sellise Euroopa Liit ei peaks kasutama sellist fantaasiat püüa või äh, konkureerida ameeriklastega. Äh, Galileo Copernicuse satellaatprogrammide, kas pole äh, nende põhieesmine spioneerida Euroopa kodanike ja ka Briti kodanike all? nii et nad saaks maksustada nende autosid, täita Euroopa Liidu pankurite kohv-, taskuid, samal ajal kui tavainimese peale surutakse kasinusmeetmeid kas te ei saaks äh, teha lõpp sellisele absurdsele fantaasia äh, maksumaksjate kulul? loomulikult kommertsturud äh, saavad paremini tegeleda kosmoseküsimustega, eriti Virgin ja teised ja suudavad paremini toimida kui riigid ja riigiülesed aparatšikud Euroopa Liidus volinikukandidaadi, äh, ma pean ilmselt <laughs> vastama ka sellele küsimusele. kuid ma mõistan, et nüüd on arutelusse, oleme me kaasanud ka seisukohad, mis on teie jaoks olulised, te soovite neid küsimusi arutada, kuid ma usun, et minu eelmistest sõnavõttudest te juba kuulsite et ma ei nõustu teie kirjeldusega Euroopa kosmosepoliitika kohta ja ma ei nõustu ka teie kirjeldusega selle kohta, kuidas Euroopa rahalisi vahendeid selles valdkonnas kulutatakse. ma olen absoluutselt veendunud, et Euroopa vajab oma kosmoseprogramme, me vajame oma sõltumatust, me vajame autonoomiat eh, juurdepääsul kosmosele ja seda mitte ainult prestiiži pärast. ma ei arva, et prestiižil on sellega midagi tegemist. see on vajalik meie kõrgtehnoloogia tööstuse jaoks, meie arukate transpordisüsteemide jaoks. me peame lahendama ka ummikute probleemid meie linnades, seda vajab ka meie pangandussektor ja ma olen kindel, kui te küsite Londoni City kolleegidelt seda, siis nad ütlevad, kui oluline aatomikella täpsus kõikide finantstehingute jaoks Londonis. ja seetõttu ma leian, me ei peaks lootma ainult ühele süsteemile, mis on küll hea, me teeme koostööd küll GPS-iga väga hästi, kuid ma arvan, et Euroopa on piisavalt küpseks saanud, et välja arendada oma süsteem, mida ka meie Ameerika partnerid praegu toetavad. Claudia Schmidt. Claudia Schmidt, palun. suur tänu vabandust, tahtsin veel öelda, et nüüd oleme lõpetanud ITRO-komisjoni küsim-, küsimustega, suur tänu nende eest, võtan need eh, muidugi hindamisel arvesse ja nüüd annan sõna Claudia Schmidtile veel kord. suur tänu, ühtne majandus ja raharuum eh, vajab ka ühtset transpordiruumi, meil on hetkel kakskümmend seitse erinevat transpordisüsteemi ja ka, ja nüüd, kui Saksamaal avatakse ähm, see plaan maksustada äh, maateede kasutamine, kiirteede kasutamine ja kui see läbi läheb, siis äh, tahavad sama teha ka teised liikmesriigid. see on halb äh, transpordisektorile, riigistab taas maanteed ja viib Euroopa transpordivõrgustike idee absurdini. kahtlemata on transpordivõrgustik iga iga riigi oluline osa ja Euroopa Liidu üks põhieesmärk on ka selle haldamine. nüüd aga küsimus teile, mida te arvate Euroopa ühtsest kiirteemaksude süsteemist? kas te kavatsete aktiivselt sellega tegeleda ja mida on teil plaanis öelda Saksa liiklusministrile võimalikul kohtumisel temaga? suur tänu. ma usun, et Euroopas meil on teatud probleemid. me oleme väga tublid äh, infrastruktuuri väljaarendamisel, äh, kuid me oleme muutunud üha äh, viletsamaks selle infrastruktuuri haldamisel. me kulutame väga palju raha kiirteede ehitamisel, kuid me ei suuda leida piisavat investeeringut selle infrastruktuuri käigushoidmiseks ja remontimiseks. ja nüüd on räägitud üsna palju sellest, kuidas sisekulusid välisarvestuses äh, arvestada, kui on oluline, see näitab kõiki neid tegureid arvestada, kuid samas on oluline, et meil on selline rahaline allikas, mis maksustab kõiki neid kasutajaid, kes kasutavad transpordi infrastruktuuri Äh, vastavalt kasutuse määrale. seetõttu ma leian, et hetkel on olukord Euroopas selline, et kui te sõidate läbi Euroopa autoga ja maksate kõikide vinjettide eest, ja siis teekonna lõpus te ei näegi läbi oma äh, esiklaasi, sest teil on nii palju vinjettide kleebiseid oma esiklaasil. seetõttu me peaksime arutama, kuidas seda süsteemi kaasajastada ma usun, et kaugusel põhinev süsteem on õiglasem kui ajal põhinev süsteem. meil on juba olemas vastav tehnoloogia, kuid see on liikmesriikide jaoks väga tundlik teema ja vastuseks teie viimasele küsimusele, loomulikult mis, mittediskrimineerimise põhimõte on kirjas meie aluslepingus, see on ka minule südamelähedane ja me peame tagama sellest kinnipidamise. Boguslav Liberatski. Boguslav Liberatski, palun suur tänu, esimees. volinikukandidaat, minu esimene küsimus on järgmine. meil on Euroopa ühendamise rahastu, see instrument, mis peaks parandama investeeringuid TNT-sse kuidas te kavatsete tagada, et säilib tasakaal raudtee ja maan-, ja maantee kasutamise vahel? seda tasakaalu hetkel paljudes liikmesriikides ei ole. Te räägite uut, uuest taristust, aga mind huvitaks ka äh, te, teie arvamus projekti võlakirjade kohta üleüldiselt instrumendina, et äh, kasutada nii Euroopa ühendamise rahastut äh, kui ka projekti võlakirju ja võib-olla erakapitali selle kaudu. volikogu kandidaat, me tõesti loodame, et teist saab omamoodi Euroopa transpordiminister me peame eh, tegelema ka selle probleemiga, et meie veoettevõtetel tihtipeale ei äh, ei ole midagi transportida, kas te kavatsete ka tegeleda hüvitistega selle, eh, selle eest, selle kahju eest, mida kannavad transpordiettevõtted seoses sanktsioonidega Venemaa vastu? Prantsusmaa on kehtestanud trahvid veokijuhtidele, kas te kavatsete midagi selles suhtes ette võtta? ja kõrvalmärkusena veel, mulle väga meeldis teie eh, eluloo kirjeldus. suur tänu! esimese küsimuse juurde tulles, kuidas leida tasakaal TNT võrgustike projektide vahel? ma arvan, et me oleme siin juba jõudnud kokkuleppele ka siin parlamendis millised peaksid olema ähm, meetodid, kuidas rahastust äh, jagada erinevate projektide vahel, kui äh, suur osa rahastust peaks äh, tegelema just piiriüleste ähm, küsimustega, kuidas neid ahela puuduvaid lülisid luua, et ühendada Euroopa võrgustikust ühtseks Euroopa transpordiruumiks. ma arvan, et see ongi see kõige olulisem meetod, kuidas valida välja need projektid, mida rahastatakse. nüüd rääkides äh, projektivõlakirjadest, siis äh, kuna ma olen endiselt Barroso teise komisjoni liige, siis ma pean ütlema, et kindlasti on siin võimalik veel äh, seda nende projektivõlakirjade kasutust parandada, me peame leidma võimalusi, kuidas saada rohkem erakapitali osalust taristute väljaarendamisse ja muidugi, mis puudutab Venemaa äh, embargot, siis äh, see on teema, mida uus kolleegium peab arutama. ma annan endast parima, et äh, seda puudutada ka alati, kui suhtleme Vene partneritega härra Antoli, palun. Entschuldigung. Äh, elnök úr, äh, tisztelt Sefcsovics úr, az egyike a 9 äh, TNT... Härra Sefcsovics, tahaksin puudutada Reini-Donau transpordikoridori, see on väga oluline transpordiühendus. see ühendab Euroopa ida- ja lääneosa ja see ulatub Reini piirkonnast kuni Musta mereni. meil on ka Euroopa Donau või Euroopa Liidu Donau strateegiaga, strateegia väga oluline on siin just liikuvuse parandamine siseveeteedel. siseveeteed ei puuduta ka mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriike, vaid ka kandidaatriike, partnerriike, näiteks Ukraina, Serbia, Moldaavia ja teised. kuidas te kavatsete kaasata neid kolmandaid riike Donau strateegia elluviimisse? et Euroopa siseveeteid edasi arendada. suur tänu selle küsimuse eest. ja ma olen kindel, et see koridor on tõesti äärmiselt oluline. suur tänu ka teie huvi eest nende riikide suhtes, mida mainisite, Serbia, ähm, Moldova, Bosnia-Hertsegoviina. mul oli hea meel näha, kui äh, positiivselt suhtusid need riigid Donau strateegiasse ja selliste makrostrateegiate plussiks on see, et tänu sellele, et komisjonil on ülevaade kogu olukorrast, liikmesriikides, naaberriikides, siis on võimalik saavutada palju parem sünergia erinevate äh, finantsinstrumentide vahel, erinevate fondide vahel. me saavutame sellised projektid, mis on äh, paremini omavahel seotud, paremini integreeritud ja pakuvad paremat lisandväärtust Euroopa tasandil. sellist lähenemist äh, tahaksin ma toetada ka antud juhul, sest on väga selge, et meie esimene prioriteet on muidugi minna edasi ja lõppude lõpuks ka lõpule viia üle-euroopalise võrgu ehitamine, aga me teame, et need võrgud ei lõpe Euroopa Liidu piirid, piiridel. me peame nad ühendama ka naaberriikide võrgustikega ja muidugi oleks Euroopa kodanikele ja ettevõtetele palju parem, kui oleks võimalik äh, Euroopa teadmust, Euroopa standardeid, Euroopa õigustikuga levitada kaugemale, see parandab nii suhteid naaberriikidega, see on hea ettevõtetele ja see on hea ka kodanikele. Viki Meier, palun. suur tänu, esimees. mul on kolm küsimust erinevate teemade kohta. kõigepealt see satelliidiga seotud fiasko eelmisel kuul ma ei ole küll ITRE komisjoni liige, aga ma tahaksin siiski teada, mis on selle ebaõnnestunud Galileo stardi tagajärjed ja kuidas tulevikus äh, vältida, et äh, midagi sellist juhtub projektiga, mida on rahastatud maksumaksja rahast. mida te kavatsete teha, et meie transpordisektoris äh, muutuks olukord paremaks ja kuidas te kavatsete ümber käia liikmesriikide parlamendi otsustega? suur tänu. Mi-, mis puudutab seda äh, Galileo äh, juhtumit augustis, see on muidugi väga keerukas valdkond, väga keerulised protsessid muidugi olime me äärmiselt pettunud, et selline asi juhtus. esialgsed tulemused, millega olen tutvunud, näitavad, et meie satelliidid on väga head, nad on, äh, vastavad täiesti mm, teaduse uuemale sõnale ja see viga, mis tekkis, oli seotud äh, siis äh, raketi viimase osaga, mis siis peaks satelliidi viima orbiidile. hetkel toimub tehniline uurimine, miks see juhtus, kuidas see võimalik oli, kuidas seda vältida tulevikus? täiesti selge on, et me ei saa seda tüüpi rakettidega jätkata, sest äh, nagu te mainisite, tegemist on maksumaksja rahaga, me ei taha mingil juhul, et äh, midagi sellist taas juhtuks. mul on väga hea meel, et augustis me allkirjastasime lepingu Arin viiega, et ähm, neid kasutada järgmise viie aasta jooksul. Nende rakettide pluss on see, et nad on suured, nendega saab äh, lasta kosmosesse viis satelliiti, mitte neli, nad on ka äh, väga usaldusväärsed ja ma usun, et Ariane viis äh, rakettide kasutamisega saame me võib-olla kompenseerida seda viivitust, mis on nüüd tekkinud seoses äh, selle ootamatu juhtumiga, mis aset leidis. nüüd teie teise küsimuse kohta me kindlasti vaatame läbi õigusaktid Refiti raames, kuidas äh, neid muuta selgemaks, kuidas neid peaks muutma. kui teil on konkreetseid ideid milliseid õigusakte peaks käsitlema, siis palun, tõesti olen neist huvitatud ja ma igal juhul äh, tuleb siin kinni pidada Euroopa õigusest. järgmisena Bas Eikov, palun. suur tänu, härra esimees, härra Šeftšovitš, suur tänu teie vastuste eest ma tuleksin teie kirjalike vastuste juurde, mis puudutab jätkusuutlikku transporti, ma pean ütlema, et ma olen veidi pettunud, sest nad ei ole väga konkreetsed, nii et ma tahaksin teile aidata nüüd anda veidi konkreetsemaid vastuseid, muidugi te peate seda ise tegema, aga ma püüan teid natuke aidata kahe konkreetse küsimusega, esiteks kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimapakett on üsna tühi, mis puudutab äh, transporti, samas kui valges raamatus on kirjas, et meil on vaja konkreetseid meetmeid äh, transpordisektoris kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, nii et ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete seda siis pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat edasi toimida. teiseks, lennundus, me teame, et kaob, peab kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks mingisuguseid tulemusi saavutama, aga mida teie täpselt kavatsete ette võtma, sest me teame, et kui jätta see ainult geohooleks, siis äh, äh, ei tule mingeid tulemusi. suur tänu, et annate mulle võimaluse täpsustada minu mõtteid. mis puudutab äh, olukorda pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, siis äh, rääkides biokütuste eesmärkidest, siis teie olete selles küsimuses ilmselt ekspert mis puudutab esimese põlvkonna biokütuseid, siis need tulemused ei ole kuigi muljetavaldavad, nii et me peame mõtlema, millised, milliseid uusi tehnoloogiaid saaks kasutada, millised alternatiivkütuseid on olemas. ja mis puudutab ühistransporti, mis on äärmiselt oluline, et äh, võidelda selle vastuvõetamata õhusaastega, mis on meie linnades, siis mina toetaksin vägagi uute tehnoloogiate äh, kasutamist, uute transpordiliikide kasutamist, mis on selgelt äh, puhas transport, äh, puhtad äh, kütused ja et neid kasutataks ka mitmeliigilise transpordi puhul, et, et mitmeliigiline transport oleks selline, et see motiveeriks inimesed ka jätma oma autod koju, kasutama ühistransporti, see parandaks õhukvaliteeti ja vähendaks ummikuid meie linnades see oleks siis vastuseks teie esimesele küsimusele. teiseks, ICAO. mis puudutab ICAO-d, siis äh, see on olukord väga keeruline. Äh, Euroopa Liit on siin vaatleja ja väga palju oleneb liikmesriikide ähm, koordineerimisest, nende äh, poliitikate koordineerimisest, kui küsimus on ikka otsustusprotsessis. ma võin teile kinnitada, et ma kasutan igati oma kontakte Euroopa transpordiministritega, et äh, tagada see, et mm, Euroopa äh, poliitika eesmärgid on hästi koordineeritud. Dutch on road transport Ehm, om eerlijke concurrentie. küsimus maanteetranspordi kohta. selleks, et tagada õiglane konkurents transpordisektoris, eh, selleks on ülioluline see, et eh, seadusandlust rakendatakse, eh, kuid seda ülesannet ei jäeta liikmesriikide kätesse. see on olnud probleemiks viimastel kuudel nimelt eriti on probleemiks olnud puhkeaegade ja sõiduaegade kohandamine, küsimusele tahaksin vastust. Prantsusmaal näiteks ei ole äh, veokikabiinis puhkamine enam puhkeaja alla minev äh, aeg ja ähvardatakse kolmekümne tuhande eurose trahviga Äh, kuid ülejäänud Euroopas on äh, veokikabiinis puhkamine lubatud. mida te kavatsete võtta ette äh, volinikuna selleks, et ületada probleemid seadusandluse rakendamisega, nimelt praegu see ei toimi liikmesriikides ühtselt ja mida ütles ka härra Rike, on õige. kui kaugele kavatsete minna kabotaaži liberaliseerimisega, suur tänu! suur tänu äh, nende küsimuste eest. kõigepealt äh, kõik küsimused, mis te esitasite, tegelikult äh, rõhutavad seda, mida ma ütlesin varem, et see, mida meil on praegu vaja maanteetranspordi osas, on see, et me vaataksime tõsiselt üle praeguse hetke hetkeolukorra, vaataksime läbi selle, mis on praegu seaduses kirjas ja et tule, et teeme järgmist, selgitame olukorda, siis me lihtsustame seadusandlust ja kaasame tööturu osapooled, räägime sellest, kuidas seda kõike realiseerida. tuleb koostööd teha nendega et nad tagaksid selle, et sotsiaalõigused ähm, oleksid äh, kõikjal ühtsalt rakendatud. kui me selleni jõuame, siis loomulikult tuleb neid reegleid ka rakendada. nüüd ähm, nüüd ähm, Prantsusmaal sisse viidud reeglid mida mujal ei ole. mina ei ole Prantsusmaa seadusandluses näinud äh, kusagil viidet selle kohta, et äh, puhkeaega ei tohi veeta veokikabiinis aga kõigepealt tuleb asja selgitada Prantsusmaa käest ja ka Belgia käest, kus on ka olnud vihjeid sellele, et see nii on. ja üritame need probleemid lahendada. see on tavapärane protsess, äh, kui äh, tuleb äh, infot selle kohta, et seadusandlust ei ole korralikult rakendatud või õigesti rakendatud. võtame ühendust Prantsusmaa ja Belgiaga ja leiame lahenduse, mis baseerub praegu Euroopas kehtivale seadusandlusele. härra Zolotovski järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees austatud härra volinikukandidaat, mul on teile küsimus e, maanteede ehitamise kohta. E, Poolas on ehitatud palju teid, kuid ehitati niimoodi, et seda tehti jupiti ja need jupid ei olnud omavahel ühendatud. meil on e, maanteesid, mis justkui nagu on kiirtee ja siis jät-, järsku enam ei ole. ja mõned nendest lihtsalt ei ole operatiivsed, need jupid. kas peaks teie meelest muutma seda, kuidas ähm, maanteid ehitatakse? võiks tegelikult ehitada teid niimoodi, et isegi kui te ei ole veel sada protsenti valmis, äh, oleks ta ühenduseks, ühenduslüliks punkti A ja punkti B vahel. suur tänu ka selle küsimuse esitamise eest, probleem ei ole selline mitte ainult Poolas, vaid kahjuks on sarnaseid probleeme väga paljudes liikmesriikides ma ei arva, et äh, selline oli äh, planeerijate, teeplaneerijate kavatsus, et see nii oleks. teinekord äh, asi sõltub avalikest hangetest, äh, sõltub sellest, kui kaua läheb selleks, et keskkonnaanalüüs koostada ühe või teise projekti osas, aga ma olen teiega täiesti nõus, et me peaksime keskenduma sellele, et äh, need projektid, mis on valmis, on elavdavaks tervele piirkonnale. et me asju ei aja ainult äh, keerulisemaks. et kiirtee järsku lõpeb äh, kusagil, kus on võimatu edasi minna see muidugi viib ummikuteni, ajakaoni, piirkondlike probleemideni ja ma olen teiega täiesti nõus, et äh, olulisem on keskenduda nendele projektidele, mis viiakse lõpuni, mis oluliselt parandavad infrastruktuuri terves piirkonnas ja mida Euroopa kodanikud peaksid äh, millekski, mis positiivselt parandab äh, olukorda nende piirkondades et äh, toetatakse neid programme, mis transpordi olukorda piirkonniti tõesti parandavad. peame koostööd tegema muidugi ka regionaalarengu ja äh, mobiilsuspeadirektoraatidega selleks, et äh, asjad läheksid täpselt nii, nagu ette, ette näeksite. Isabella de Monte saab järgmisena sõna. suur tänu! ma tuleksin tagasi mm, kabotaaži juurde. Te ütlesite äh, oma sissejuhatuses, et äh, see on äh, kasulik äh, süsteem sellega, äh, et just nimelt selleks, et äh, tagada seda, et veokid ei sõidaks tühjalt mööda maanteesid. ja te tahate seadusandlust parandada. aga te rääkisite ka innovatsioonist ja sellest, et, et innovatsioon peaks aitama meil selle probleemi lahendada. kuidas? suur tänu ma olen selgelt veendunud, et äh, see teema tuleb vaatluse alla vaadata. meie komisjoni esimees äh, rääkis mulle sellest, et äh, teinekord veokijuhid pigem soovivad, et politsei nad kinni peaks, sellepärast et nende ülemused ainult sunnivad neid pikemaid vahemaid läbima pikema aja jooksul Äh, ilma puhkeaegadeta ja nad ise kardavad, et nad on ohuks rahvale. Eh, et pigem siis nad eelistavad seda, et politsei nad kinni peavad ja trahvi teeb, kui eh, kui see, et äh, nad peavad alluma lihtsalt oma ülemuste ebaloomulikule nõudmistele. reegleid tuleb seega selgelt ähm, selgitada ja tuua sisse see niinimetatud äh, seaduse järgimise kultuur et kõik äh, veoettevõtted peaksid kinni reeglitest, äh, see puudutab nii autojuhte kui ettevõtte omanikke. samas kui me räägime kabotaažist, see on äh, rahvale oluline teema, sellepärast et üsna sage on siin sotsiaalne dumping ainult kaks protsenti kaubast teedel veetakse läbi kabotaažisüsteemi, aga äh, selle probleemiga tuleb tegeleda, sellepärast et sellega kaasnevad sotsiaalsed raskused, aga äh, ka sellepärast, et äh, et praegu on lubatud tagasi teele ainult kolm peatust eh, seitsme päeva jooksul, kui veok on tühi. ja sellepärast eh, ongi üks neljast veokist eh, maanteedel tühi. ja ma arvan, et me peame süüvima asjasse ja tulema välja selge reegliga, mis oleks õiglane kõigi jaoks ja tagaks samas selle äh, et me suhtume keskkonda vastutustundlikumalt ja et meie reeglid on lihtsamini arusaadavad ja et neid on ka lihtsam rakendada. järgmisena saab sõna Massimiliano Salini. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra Šefčovitš. Te rääkisite selle kuulamise alguses Euroopa raud-, biohaldussüsteemist RTMS-ist. RTMS pidi olema suur ühendav äh, programm Euroopa raudteedel ja eemaldama tõkked koosalitusvõimele piiridel. aga probleeme on meil tehniliste spetsifits- ähm,, spetsifikatsioonidega ja minu küsimus ka puudutab seda, mul on kaks küsimust, kõigepealt, kas te toetate seda, et tuleks astuda samme ERTMS-i süsteemi stabiliseerumise suunas? ja teiseks, kas te kavatsete tagada selle, et Euroopa Raudteeamet vastutab äh, nii RTMS-i äh, Veeremil asuva äh, masinavärgi kui ka äh, tee ääres asuva masinavärgi eest. suur tänu! Te võite välja teema, mis on Euroopa raudteedele muidugi äärmiselt oluline, RTMS süsteem on kõikide ekspertide kohaselt äh, kõrgkvaliteetne, kõige kaasaegsem süsteem, mis praegu on saadaval. ja kui see õigesti käima läheb, siis äh, saab tuua raudteedele rohkem ronge, rohkem reisijaid, rohkem kaupa ja äh, ohutus äh, on ka tagatud rohkem. kuid vaatamata sellele, et süsteem kui selline on välja arendatud, ei ole seda nii kiiresti kasutusele võetud, kui oleks pidanud, nii et kõige parem lahendus oleks see, et ERTMS-süsteemi haldusjuht äh, pandakse ametisse ja äh, hakataks süsteemi juurutama Euroopa äh, kesktähtsusega võrkude osades. seda on meil kõige rohkem just nimelt seal vaja, piiridel siis Te teate väga hästi, et kui meil see süsteem oleks äh, praegu juba töös, äh, siis äh, mõned traagilised õnnetused oleks jäänud ära. ka sellel aastal juba toimunud traagilised õnnetused, sest see süsteem tagaks suurema ohutuse. ja ma kinnitan teile, et nad peaksid vastutama nii veokide eest, veeremi eest ja peaks vastutama ka selle eest, et ERTMS-i süsteem, et seda rakendataks korralikult. selle eest peaks vastutama siis Raudteeamet. ja ma paneksin Raudteeameti ka veeremi varuosade spetsifikatsioonidest vastutama. veel kord nüüd äh, Peter Lundberg. suur tänu. võib-olla alustan sellest, et ütlen, et mul on väga hea meel selle üle, et te olete ikka töötanud ka normaalsel töökohal oma elus ja ma loodan, et te ei unusta kunagi ära, mida tähendab väga väikese sissetulekuga elu. Äh, need inimesed, keda te siin esindate, on just sellised. kabotaaž, ma olen kolmkümmend aastat olnud autojuht ja kümme aastat kaugsõiduautojuht. meie ei sõitnud kunagi tühja veokiga, meil olid ettevõtetega kokkulepped kabotaažiga, avatada aga võimalused nii-öeldud äh, pahadele kuttidele, nendele, kes äh, maksavad äh, väga väikest palka ja te-, ja õõnestavad ohustust. ja siis autojuhiload, mida võldi-, võltsitakse, neljasaja euro eest on võimalik veebileheküljelt osta endale digitaalne autojuht, pass ja võib veel otsustada seda ei luba seal äh, endale ostes, et millise autoga teil on õigus sõita ja ükski politseiamet ei oma kontrolli selle üle. võltsitud autojuhi load on järjest suurem probleem. peaks olema rahvusvaheline register. kui ettevõte öö, äh, tegeleb piiriülese kaubaveoga, siis peaks politseis olema register, kus autojuhid registreeritakse kaugsõiduautojuhtidena ja politsei siis kontrolliks seda. nii oleks Politseiametil võimalus kontrollida ja vaadata, kas juhiluba on äh, õige või võltsitud. no see ei olnud mingi küsimus, ütleb härra Kraamer. härra Šefčovitš vastab sellegipoolest. ma saan aru, mida Äh, austatud härra saadik tahtis öelda. ega te vist nii ei mõelnud? sellepärast, et te teate, et autojuhi töö on väga raske töö. ja ma küll ei arva, et nemad, kes kabotaaži kasutavad, äh, oleksid kuidagimoodi halvad nad lihtsalt viivad kaupa ühest riigist teise ja üritavad siis tagasi teil ka kaupa peale võtta. et mitte lihtsalt sõida tühja autoga. ja nüüd süsteemi kuritarvitamine. ma olen teiega nõus, et asjaga tuleb tegeleda aga küsimus on selles, mida Euroopa tasandil on võimalik üldse ära teha ja ma olen mitu korda öelnud, et ma olen valmis reegleid lihtsustama ja selgitama selleks, et nad oleksid võimalikud, neid oleks võimalik ka rakendada. aga rakendamine jääb siiski siseriiklikele ametitele, sellepärast et neil lasub see pädevus. järgmisena saab sõna Jill Evans. suur tänu. ma tahtsin küsida nende piirkondade kohta, mis on öö, ähm, erilise iseloomuga, näiteks äh, mägipiirkonnad või saared, kus on vaja lisainvesteeringuid majanduse äh, alal hoidmiseks, kuid mis on ka ökoloogiliselt väga delikaatsed piirkonnad. mina esindan Walesi, meil ei ole mitte ühtegi TNT äh, koridori aga samas äh, on, äh, oleme meie väga oluline ühenduspunkt Iirimaaga ja meil on vaja ol-, vägagi oma raudteeühendusi parandada. Te ütlesite enne, et transport puudutab kõiki, aga transpordipoliitika võib ka inimesi öö, äh, kõrvale jätta kuidas te kavatsete tagada seda, et korralikud investeeringud ja toetus äh, jõuab ka nendesse piirkondadesse, nagu minu piirkond, kuhu on teinekord väga raske saada, aga kuhu on vaja investeeringuid saada turismihinduse ja muu eesmärkidel? suur tänu! loomulikult äh, oluline teema, aga raske küsimus, äh, ma saan aru teie murest transport on oluline mitte ainult äh, majanduse integreerimiseks äh, ja linnade ühendamiseks äh, piirkondadega ja olulised ei ole mitte ainult rahvusvahelised võrgud, aga samas Euroopa poliitikad ja Euroopa eelarve, siinkohal ma tahan, pean kahjuks ütlema, et meie eelarve on liiga väike kõikide vajaduste rahuldamiseks ja sellepärast äh, langetati otsus, et me peame keskenduma Euroopa ülestikele võrkudele ja peaksime keskenduma äh, puuduvatele lülidele, pudelikaeladele, nendele piirkondadele, mis tekitavad väga sisiseid probleeme ja aeglustavad majanduslikku arengut Euroopas. nii et äh, Walesi puhul ma ütleksin, kui Walesi mitte ükski TNT projekt ei jõudnud, siis on raske leida lahendust konkreetsete programmide rahastamiseks. sest et äh, reeglid, mis on vastu võetud, tahab suunata TNT rahad äh, vastavatesse prioriteesidesse. Kurtse Maltese saab järgmisena sõna. härra volinikukandidaat varem teil ei olnud äh, aega vastata Karima Telli küsimusele. Äh, Torino Lyoni ähm, kiirrongiühendusele, mis on Vahemere koridori üks lüli. mulle tundub, et see on röögatu äh, rahva raha raiskamine, mis seal toimub. praegune komisjon otsustas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ähm, kolmandiku võrra kärpida kaasfinantseerimist äh, esialgu lepiti nendes summades kokku aastal kaks tuhat kaheksa, poolteist aastat hiljem on kulud jällegi tõusnud selle projekti puhul. rahanduslik olukord Prantsusmaal ja Itaalias ei ole aga paranenud ja on tekkinud väga sõsised kõhklused sellise projekti eriti teise raudteetunneli kasulikkuses ja keskkonnasäästlikkuses on, on ainult kasvanud ja minu küsimus teile on konkreetne, kas ei ole tagumine aeg kogu see projekt panna äh, kulutõhususe mm, analüüsi alla ja peaks selle uuringu tegema sõltumatu amet, enne kui te avate hankemenetluse ja võite kasutada neid vahendeid millekski kasulikumaks Äh, suur tänu selle küsimuse eest. veel kord, see on ilmselt üks nendest teemadest, nagu täna välja tuleb siit, mis äh, on päevakajaline Itaalias, äh, Prantsusmaal, tekitab palju vasturääkivusi, aga ka Euroopa Parlamendis projektide nimekiri on heaks kiidetud, see on ainus, mis ma saan öelda, see on Euroopa poolt antud seadus ja sellest tuleb mul kinni pidada. ma luban teile, et kui äh, me räägime selle projekti väljaehitamisest, siis tuleb äh, arvestada ka ülejäänud sätetega, mis näevad ette äh, avalikkusega konsultatsiooni, näeb ette selle, et keskkonnanõuetest ja normidest peetakse kinni ja nõutud on see, et kõik elemendid, mis on otsuse langetusprotsessi osa enne taoliste projektide kinnitamist, peavad saama kinnituse, kui me TNT nimekirja nüüd hakkaksime muutama, muutma, siis see oleks Pandora laeka avamine ja mida ilmselt pärast ei saagi enam kinni. minu jaoks on oluline see, et parlament, nõukogu on mingites projektides kokku leppinud ja me peame nüüd minema üle rakendusfaasi, kus tuleb kõikidest elementidest kinni pidada, mis puudutavad Euroopa seadusandlust, selleks et kõik normid äh, on täidetud ja et neid, neist peetaks kinni. Pavel Telitska. Uh, commissioner, good evening uh, luban voliniku kandidaat, tere õhtust, ma igati toetan teid selles, mis te ütlesite, äh, põhimõtte kasuta ära või jääd ilma põhimõtte ja ma nõuan ka selle täitmist juba esitati küsimus äh, Saksamaa teemaksude kohta ja see on väga oluline aspekt, mida te mainisite ja eelmise sajandi viiekümnendatel rääkida, me rääkisime Euroopa transpordi alla loomisest, kuid meil seda ikka ei ole, sest riiklikud huvid on kõrgemal Euroopa ambitsioonides. ma ei saanud päris täpselt aru, kas te kavatsete taaskäivitada arutelu väliskulude äh, sisearvestuse võtmisel et te saaksite mulle selge vastuse. Te viitasite äh, ka mittediskrimineerimise põhimõttest kinnipidamist. me teame, et Saksamaa avaldused äh, on justkui põhjendused nende kompensatsioonide kohta. mul ei ole probleemi nende teemaksudega, kuid ma tahaksin väitida äh, nende hüvitiste kompensatsiooni maksmist Saksamaa kodanikele. Te rääkisite seadusandlusest Äh, ma ütlen, et pidaks sellest kinni, see on minu poole soovitus, meie äh, esitame äh, seadusandlikke ettepanekuid, mis suurendavad halduskaaluskoormust, on alati võimalus seda ka vähendada, on alati, vähendada bürokraatiat, mis on elutähtis meie majanduse jaoks. tänan kui ma saan teie toetuse, siis mind hakatakse rangelt kontrollima Äh, selle use it või lose it põhimõtte täitmist. ma pean olema väga täpne selle seadusesätte äh, rakendamisel, kuna meie rahalised vahendid on piiratud, meie tegevuskava on oluline, äh, projektide arv on väga suur ja seetõttu me peame veenma liikmesriike ära kasutama õigeaegselt neid rahalisi vahendeid või vastasel juhul Äh, nad seisavad silmitsi nendest ilmajäämisega ja loomulikult ma annan endast parema ka selle reegli äh, täitmisel. kui me räägime nüüd Saksamaa olukorrast, nagu ma ütlesin, ühe nurga alt äh, Äh, on mul hea meel, et see teie maksude arutelu on juba Saksamaal käivitunud, kuidas need väliskulusid sisearvestusse viia, äh, sest Saksamaa on siiski üks nendest riikidest, kus maailma tasemel infrastruktuur, kuid isegi Saksamaa majanduse puhul me näeme, et mõningad sillad on sullatud, et äh, mõningaid kiirteid ei hooldata korralikult ja seetõttu mul on hea meel, et see arutelu on käivitunud ka selle ümber, kuidas ka Saksamaal Äh, maailma ähm, maanteeinfrastruktuuri kasutamisel neid väliskulusid arvestada. ja minu jaoks on kaks olulist põhimõtet. mittediskrimineerimine ja saastaja maksab. ja loomulikult ma ütlen väga selgelt välja, kui ma näen täpselt seda seaduse sõnastust, mille Saksamaa valitsus on välja pakkunud, kuid minu jaoks on need kaks põhimõtet olulised Robert Ziile. tänan, härra Šefčovitš vastuste eest, ma tahaksin juhtida tähelepanu, et mul oli väga hea meel, et ma sain sõna pärast äh, härra Telitška, sest tema oli pikka aega Rail Baltica projekti koordinaator ja te võite selles äh, komisjonis sellele projektile rohkem toetust saada. kuid ma tahan öelda, et ECR-i ees on meil väga tugev Briti konservatiivide delegatsioon Neil on äh, samal ajal ka oma konverents ja seetõttu ma esitan teile ühe küsimuse ja see on võib-olla lihtne küsimus, meie Briti kolleegid äh,. ühtne Euroopa taevas kui palju liikmesriigid on nüüd funktsionaalseid õhuruumi osasid kasutama asunud ja neid on vähe ja see takistab ühtse Euroopa taeva pro äh, programmi elluviimist. kuidas te saate tagada liikmesriikide poolt kiirema FAB-ide kasutusele võtmise? see on lihtne küsimus Äh, ma kujutan ette ja tänan teid. kui me räägime sellest küsimusest, siis kõik need, kes näevad äh, Euroopa lennunduse äh, tuleviku positiivsena ja helgena, on ilmselt frustreeritud sellest, kuidas on takerdunud ühtse Euroopa taeva programm. me, me oleme üritanud seda olukorda parandada läbi nende äh, funktsionaalsete õhuruumide, mis jagab äh, meie õhuruumi üheksaks plokiks, mis ei ole küll ideaalne lahendus, kuid siiski loob parimad võimalused marsruutide lühendamiseks otselendude ja ajasäästu jaoks, sellega vähendades ka CO2 heitkoguseid lennunduses ja see hoiaks kokku viis miljardit igal aastal. nagu ma ütlesin, edusammud on olnud üsna pettust valmistavad ja mul on kaks ettepaneku. rohkem lähtuda nende tulemuskriteeriumitest. et need funktsionaalsed õhuruumid peaksid vastama kehtestatud kriteeriumile, mil määral on võimalik lendusid lühendada, kui, mil määral on võimalik vähendada CO2 heitkoguseid, äh, mil määral on võimalik selle FIBE piirides lendamise tulemuslikkust parandada. võib-olla see aitaks meil ka äh, ergutada konkurentsi erinevate faabide vahel ja näidata, kui palju ühes õhuruumi osas on suudetud raha kokku hoida, kui palju teises kulutatud ja kui me täheldame, et äh, pidevalt äh, suhtutakse hoolimatult selle süsteemi äh, rakendamisse, äh, siis on võimalik alustada rikkumismenetlust ja kasutada teisi õiguslikke vahendeid. vastasel juhul meil ei ole võimalik selles tegevusvaldkonnas nii kiiresti edasi liikuda, nagu me sooviksime. Istvan Uihei tänan, esimees, tänan, Šefčovitš, ma olen teie ees. selle komisjoni aseesimehena ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt viimase sõnavõtjana ma tahaksin äh, öelda, et pärast peaaegu kolme tundi maratonkuulamist me teame, et te olete suurepärane diplomaat, see tuleb välja juba teie elulukirjeldusest kuid tundub, et te olete hästi ette valmistatud ka transpordiküsimustes. Te suhtute entusiasmiga sellesse tegevusvaldkonda, ma olen tutvunud teie kirjalike vastustega. mul olid küsimused, aga te olete nendele juba vastanud, seega nüüd on aeg äh, ennast vabamalt tunda ja unustada transpordiküsimused ja eelseisvate aastate jooksul ma olen naaber äh, Kesk-Euroopast, arvestades äh, teie ajalugu ja teie karjääri. milline on teie arvates tulevik Euroopa jaoks, meie komisjoni jaoks, transpordivaldkonna jaoks ja mida saaksime meie oma poolt ära teha, et teid igati toetada ja abistada? suur tänu selle nii-öelda filosoofilise laadi küsimuse eest. ma olen loomult optimist ja usun, et tulevik saab olema helge ja ma tean, et viimase viie aasta jooksul eh, läbis Euroopa väga raske perioodi. me olime sageli äh, lagunemise äärel äh, Euroopa integratsiooniprotsessis, aga kui me arutasime härra esimehega selle üle, milline oli olukord kakskümmend viis aastat tagasi ja milline on tänane olukord, siis me mõtleme ajalooline areng, progress ja need viimased kriisiaastad ei ole andnud meile võimaluse korralikult hinnata, kui palju Euroopa on edasi arenenud, kui palju me oleme suutnud välja arendada. ja mina, kes ma kasvasin Bratislavas raudse eesriide taga noorukina, ei kunagi lootnud, et mul õnnestub äh, üle piiri minna Austriasse. siis minu jaoks oli see siiski ime tunnistan seda ja suurepärane, et meie lapsed suhtuvad sellesse kui normaalsesse asja, ütlevad, miks sa nii rõõmustad selle üle, loomulikult pole piire enam. Pole enam piirikontrolli, see on suurepärane ja nii see peaks olema. ma arvan, me peaksime ka transpordis seda püüdma saavutada ja ma usun, et teie komisjon on igati motiveeritud selleks ja ma tean, et selles komisjonis on väga palju eksperte Äh, kelle karjäär on muudunud, äh, möödunud transpordivaldkonnas ja ma tean, kuivõrd Euroopa-meelsed te olete ja kuidas te soovite tõesti ühtse Euroopa ala loomisele pühenduda, kus ei ole takistuseks kontrollid, piirid, protektsionism, et meil oleks üks Euroopa ka transpordi jaoks? aga viimane küsimus tuleb siiski veel hoolimata aplausist ja selle esitab proua Lukatševska. E, tänan, esimees. ma asun konkreetsed asjad, et volikogu kandidaat on põhjenda-, põhjalikult vastanud paljudele küsimustele. minu küsimus, kuidas te hindate hetkel kabotaaži olukorda? mida tuleks teha, et e, anda sellele turuosale võimaluse äh, kasvada, kuidas suurendada selle suutlikkust ja kuidas edukalt jõustada Euroopa Komisjoni poolseid reegleid. kas te usute, et Euroopa Komisjon peaks toetama ka neid äh, veoettevõtteid, kes on ilma jäänud ärivõimalustest Venemaal ja Ida-Euroopast seoses äh, embargoga äh, toiduainetele ja teistele toodetele. suur tänu, nagu ma ütlesin äh,, kabotaaži küsimused on üsna tundlik teema ka sotsiaalses mõttes, äh, vaatamata sellele, et ainult kaks protsenti äh, Äh, kaupadest äh, ähm, veetakse kabotaažisüsteemi raames. ma arvan, et me peame täpsustama, lihtsustama reegleid. ja ma loodan, et seeläbi meil õnnestub taastada ähm, veoautojuhtide seas ka sotsiaalse kindluse tunde. see on oluline, et me tagame ka kehtivate reeglite täitmise ja seda peavad täi-, jälgima riiklikud ametid. me saame ka paremini ära kasutada uusi tehnoloogia võimalusi. näiteks äh, mõõtma, äh, äh, kas sellest peetakse kinni nagu digitaaltahograafid ja meil on ka uusi tehnoloogilisi vahendeid seoses uute navigatsioonisüsteemidega ja satelliitnavigatsioonisüsteemidega. ja ma usun, et kui Euroopa saavutab juhtpositsiooni logistikas, siis me saame ära kasutada ka oskusteavet liikmesriikides, kuidas paremini kavandada veoautode liikumist, äh, kaupade äh, käsitlemist, kuidas paremini integreerida logistikavõimalused uute äh, Äh, intermodaalsete transpordiliikide süsteemi Euroopas, et vältida äh, finantskahjusid ja kahju keskkonnale, sest me praegu näeme, et üks neljast veoautost teeb tühisõitu. kui me räägime olukorrast Venemaa piiril, siis see on täiesti vastuvõetamatu ja on üsna selge, et järgmine komisjoni koosseis hakkab tõsiselt käsitlema seda küsimust ja püüab leida äh, lahenduse koos Venemaa ametivõimude esindajatega, sest meie maanteetransporditöötajad ei peaks kannatama seeläbi, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on tekkinud pinged. nüüd äh, oleme kuulnud kolmekümne kaheksat küsimust ja vastust ja nüüd on äh, volinikukandidaadil lõpetuseks veel viis minutit, et öelda oma lõppsõna. Thank you very much uh, suur tänu, esimees. ma tahan südamest tänada teid kõiki, lugupeetud parlamendisaadikud, kõikide küsimuste eest, mis eh, selgelt tõestasid, et nii transpordi kui ka intrekomisjoni liikmed on tugevad eksperdid, eh, on väga pühendunud oma tööle ja on tõeliselt eh, huvitatud Euroopa kodanike tõeliste murede lahendamisel. ma tean, et paljud teist on varem juba töötanud transpordivaldkonnas, teie seas on endisi transpordiministrid, endisi komisjoni liikmeid, kes vastutasid selle valdkonna eest või on olnud aktiivsed parlamendisaadikud, kes on tegelenud transpordiküsimustega pikki aastaid. ja ma arvan, et see on hea uudis Euroopa kodanikele sest transpordi ja kosmose valdkonnas saavad järgmised viis aastat olema kriitilise tähtsusega. ja ma seostaksin selle ka äh, härra Uiheli küsimusega, sest ta küsis, äh, kuidas ma näen Euroopa tulevikku ja transpordiala tulevikku. ma saan samuti öelda, kuidas Euroopa Komisjoni eh, viie aasta pärast ja tema tööd hinnatakse? ma usun, et selleks kasutatakse lihtsaid kriteeriume, kas meil on õnnestus taastada majanduskasv, kas me aitasime eh, luua uusi töökohti, kas me valmistasime Euroopa ette selleks tugevaks konkurentsiks eh, ülemaailmastuvas maailmas ja väga oluline on, kas me tegime seda euroopalikult keskkonnasõbralikult, jätkusuutlikult, penneskida kõigitest sotsiaalsetest normidest. ja ma arvan, need saavad olema rasked küsimused, millele vastata, sest iga Euroopa kodanik saab olema parim kohtunik meie poolt antud vastuste hindamisel nende olulistes poliitilistes aspektides. kuid ma usun, et Äh, Euroopas on olemas kõik vajalikud koostisosad selle saavutamiseks ja ma usun koos teiega, kui me ühendame oma jõud, suudame ka seda saavutada. väga paljude teist ma tegin koostööd ka praeguse ametiajal ja te teate, et ma olen alati hinnanud kõrgelt koostööd Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. Need on kaks tõeliselt euroopalikku institutsiooni ma praeguses ametiajas, ma töötasin väga tihedalt koos esimeste konverentsiga, õiguskomisjoniga, AFCO komisjoniga ja ma olen valmis kasutama samasugust suhtumist tiheda struktureeritud koostöö edendamiseks mõlema komisjoniga. väga palju on vaja teha, ma usun, et meie ühine tegevuskava on väga äh, pikk, väljakutsed on väga suured kuid ma usun, et meil Euroopas on võimalusi ja potentsiaali nendega tegeleda. kui te minule, kui te mind toetate, siis ma olen valmis neid koos teiega ka uurima. ja mit diesem Statement kommen wir zum ja selle sõnavõtuga olemegi jõudnud tänase kuulamise lõpuni. suur tänu kõigile kolleegidele, kõigile saadikutele väga asjakohaste küsimuste eest, mis puudutasid äh, transpordi ja kosmosepoliitikat, suur tänu muidugi ka volinikukandidaadile härra Šeftšovitšile vastuste eest ma meenutan koordinaatoritele ja aseesimeestele, et selle kuulamise hindamisega tegelev istung toimub homme kell üheksa kolmkümmend hommikul ASB üks G kaks on ruuminumber. jah, see istung, koosolek toimub kinniste uste taga. eesistuja tänab lahkelt ka tõlke nende suurepärase töö eest ja vabandab, et aega läks veidi üle. Sie merken, die Arbeit wird gewürdigt für diese lange Nachtsitzung. Te märkate, et me ka tunnustame teie tööd sellel õhtusel koosolekul. kena õhtut kõigile, koosolek on lõppenud, suur tänu.